morning, dear colleagues. tere hommikust, kallid kolleegid, austatud külalised, palun istuge oma kohtadele. me tahaksime alustada nüüd oma koosolekuga. meie parlamentide vahelise komisjoni kohtumisega arukate piiride paketi osas, tegemist on selle mm, kohtumise nüüd kolmanda sessiooniga ja täna hommikul me räägime erinevate piiriliikide mm, olemusest ja väljakutsetest. ilmselge on see, et piirid on ju erinevad ja seetõttu mis tahes lõpuotsus peab olema rakendatav kõikide piiripunktide puhul ja seetõttu otsustasime me selles arutelu osas kutsuda rääkima kolm kõnelejat, kes räägivad siis vastavalt maa, mere ja õhupiiridest. ma palun, et kõik kõnelejad austaksid oma kõneaega selleks, et meil lõpuks jääks piisavalt aega ka aruteluks ning pärast meie peakõnelejate sõnavõttu kutsume üles kolleege ka sõna võtma sõna saavad kaks riikliku parlamendi esindajat, kellel järgneb siis üks Euroopa Parlamendi saadik. Need, kes soovivad sõna võtta, palun andke võimalikult kiiresti sellest märku. riiklike parlamentide esindajad, palun andke märku oma sõnasoovist välja jagatud lehtedel. Neid lehti on kahte värvi, sinine esimeseks sessiooniks ja hilisemaks siis äh, oranž ja esimeseks kõnelejaks täna hommikul on härra Blomqvist Soomest, kes kõneleb olukorrast nende maapiiril. niisiis, härra Blomqvist, sõna on teil. austatud ähm, Euroopa ja Rahvusparlamendi liikmed, daamid ja härrad, väga hea meel on äh, esineda siin teie ees täna selleks, et äh, rääkida nendest äh, Äh, probleemidest, äh, mis äh, esinevad maapiiridel Soomes ja kuidas see e-piiride pakett meile võib olla kasulik. meil on tuhat kolmsada kilomeetrit maapiiri idas ja meie võime selle jagada kolme ossa. kõigepealt ühe esimeseks probleemiks on see, et reisijate hulk suureneb, teiseks reisijate profiilid äh, ja see, et piiri ületavad erinevad sõidukid, rongid, bussid ja nii edasi ja, ja äh, ilmatingimused samuti mõjutavad meie tingimusi. reisijate arv kasvab igal aastal kümme kuni kakskümmend protsenti, nii nagu see slaid ka näitab, ainus erand oli aasta kaks tuhat neliteist, sellepärast et äh, rubla kukkus äh, aastavahetusel lihtsalt kokku üldiselt äh, on äh, aastavahetuse ajal reisijate arv kõige suurem, aga nüüd, kus rubla kriis äh, on Venemaad tabanud, on loomulikult vähenenud ka reisijate hulk. kuid me oleme täiesti veendunud, et pärast seda, kui finantsolukord jällegi paraneb, reisijate arv suureneb ja äh, Venemaa poolt jällegi hakatakse rohkem reisima Soomesse, aga meie idapiir on väga erakordne piir nimelt, nimelt kolmkümmend protsenti piiriületustest tehakse Euroopa kodanike poolt, nende inimeste poolt, kellel on õigus Euroopa Liidus vabalt liikuda, aga vabandust, üldiselt Euroopas, aga meie piiridel kaheksakümmend protsenti piiriületajatest on kolmandatest riikidest, peaasjalikult venelased ja seda just meie maapiiridel siis. ja äh, korralik piirikontroll äh, kolmandate riikide kodanike puhul võtab tohutult aega ja äh, jõupingutusi, meil on vaja kuidagi seda olukorda parandada. me oleme kõik oma piiripunktid mitu korda suuremaks ehitanud ja ka personali arve, arvu suurendanud, sellepärast et ületajaid on järjest rohkem aga e, tulevikus ei ole see enam lihtsalt võimalik, enam ei suuda neid piiripunkte suuremaks e, ehitada juba sellepärast, et ruumi ei ole ja raha ei ole. ja veelgi olulisem on see, kui me räägime maapiiridest, et e, maanteeühendused, nende osas tuleb kokku leppida naaberriikidega, meie puhul Venemaaga. ei ole ju sellest mingit abi, kui meie ehitame suuremaks oma piiripunktid, aga Venemaa mitte midagi ei tee nii et äh, me peame kindlasti kasutama äh, tipptehnoloogiat oma piiripunktides äh, kindlasti senisest tõhusamalt. nüüd järgmine slaid, see on meie riiki sisenemise ja väljumise süsteemist kahe kuu jooksul on üks Venemaa naine ületanud piiri meil üle kolmekümne korra, see ei ole sugugi erakordne, selliseid inimesi on palju, kes kogu aeg käivadki üle piiri kui me saaksime nende selliste reisijate puhul kasutada registreeritud reisijate programmi RDP-d, siis vabaneks ressursid ja ooteaeg piiril ka väheneks. loomulikult äh, meie praegune EES süsteem on ka väga kasulik, me näeme sellest süsteemist, et see isik on mitu korda üle piiri tulnud, on alati eh, seaduse järgi käitunud ja seega eh, me võime ta tembeldada madala riskiga reisijaks. aga Soomes on taolistele süsteemi osadele juurdepääs ka teistel ametivõimudel. nüüd eh, siin on pilt ühe inimese passist, kes käib regulaarselt üle piiri, see pass on täis templeid ja läheb vähemalt kakskümmend minutit. ja läheb vähemalt kakskümmend minutit sellest hetkest, kui ta siis ületab piiri aga loomulikult äh, on meil ka selliseid juhtumeid, kus äh, tullakse üle ühe piiripunkti ja välja minnakse te läbi teise piiripunkti. meie jaoks suur probleem on see, et et äh, Vene reisijad tulevad hommikul üle piiri Soome ja õhtul lähevad jälle tagasi ja sellepärast on meil kaks sellist tipptundi, kus siis nii-öelda, kus palju inimesi piiri tahavad ületada ja see pilt näitab ka seda, et teinekord on meie ilmastikutingimused erakordsed teinekord võib temperatuur langeda kolmekümne kraadini, võib äh, olla palju jääd ja päevavalgust ei ole ka eriti. ja selleks, et äh, teha niimoodi ridades äh, piirikontrolli, on meil vaja lihtsalt kasutatavat tehnoloogiat ja lihtsaid menetlusi. Need menetlused peavad olema, menetluskord peab olema nii lihtne kui võimalik. kontrolli ajal rongis peavad telekommunikatsioonisüsteemid äh, sujuvalt töötama ja kasutatav varustus peab olema äh, normaalse suurusega, sellepärast et aeg, nagu te teate, mm, äh, me viime piirikontrolli läbi liikuvas rongis. me arvame, et me jõuame kunagi selle tasakaaluni, mis on siin pildil e. E-piiride pakett on Soome jaoks väga-väga oluline ja loodetavasti minnakse operatiivtöö juurde nii kiiresti kui võimalik. nii nagu väga paljud kõnelejad eile ütlesid, äh, käed rüpes istumine ei ole mitte mingisugune valikuvariant, meie jaoks kindlasti mitte kui Euroopa Liidu tasandil seda programmi välja ei arendata nii, et kõik Schengeni riigid sellest kasu lõikavad ja et süsteemid ka omavahel äh, hästi kokku sobivad, siis peab iga riik oma süsteemi ise välja töötama, nii nagu meie oleme seda teinud varem aga selle viimase variandi maksumus on ilmselt äh, palju kõrgem kui Euroopa ülese tsentraalse süsteemi väljakujundamine, mille eest siis vastutaks EU lisa. me arvame, et äh, e-piiride paketile tänu saame me toime tulla ka kasvavate reisijate hulgaga ka tulevikus äh, ja teha seda tõhusalt äh, ja ka turvalisus suureneb, sellepärast et see süsteem kalkuleerib automaatselt äh, selle, kui palju läheb aega piiripunktis, kui kaua ollakse Schengeni alas ja biomeetria äh, alusel saame me äh, võltsitud passe vältida ja, ja inimesed identifitseeritakse piiril õigesti ja, ja ka territooriumil, isegi kui nende reisidokumendid on kadunud, varastatud või kuidagi hävitatud. Äh, me oleme ühe isiku puhul näiteks isegi näinud seda, et tal on kuus passi, kõik on, mõned nendest passidest siis on isegi ametlikult antud, kõik on korras ja nii edasi, nii et Äh, inimesel see ei ole sugugi erakordne ja loomulikult on tavaline ka see, et inimene lihtsalt kaotab oma reisidokumendid või need varastatakse ja võtab tohutult aega selleks, et talle reisidokument uus välja anda nüüd äh, registreeritud reisijate programm, äh, see aitaks meil kindlasti piiriületused vähemalt kahe äh, minuti võrra lühemaks teha, vähemalt manuaalsetes piiripunktides, see on meie jaoks väga oluline, väga paljud anna-, arvavad, et RTP süsteem piirdub ainult automaatjaamades, aga ei, see oleks kasulik ka manuaaljaamades ja veel, veel kord, ETP-de jaoks võiksime me piiripunktides siis eraldi sõiduread äh, sisse viia ja seal läheks asi veelgi kiiremini. Soomes me oleme juba testinud äh, ja simulatsiooni läbi viinud tehnilise nii äh, riigi sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kui ka RTP puhul ja seda koos VIS süsteemiga ja Schengeni informatsioonisüsteemiga Äh, vaatasime seda, kuidas need süsteemid omavahel siis kokku sobivad, sellest me alles eile rääkisime, meie kogemus on väga paljutõotav ja tulevikus kavatseme me pilootprojektis ka osaleda, mida siis koordineerib ja juhib EULISA. ja lõpetuseks ma tahaksin öelda, et äh, Soome ja Soome piirikontrolli äh, seisukoht on, et seda e-piiride paketti on meil väga vaja. see aitab meil reisijate voogu kulutõhusalt äh, kontrollida ja tulevikus kulusid vähendada isegi kui viisavabastusrežiimi peaks laiendatama mujale suur tänu tähelepanu eest suur tänu härra blomqvist ja läheme nüüd äh, õhupiiride juurde härra hamsva äh, hollandist hollandi kuninglikust õhu Äh, õhujõududest, teil on sõna, palun. Äh, suur tänu, proua. suur tänu ka selle kutse eest, äh, austatud liikmesriikide parlamentide liikmed ja austatud Euroopa Parlamendi liikmed meie piirivalvurite jaoks on e-piiri pakett väga oluline ja just nimelt sellepärast on meie sellepärast osaleme ka pilootfaasis. mina vastutan kõikide operatsioonide eest Hollandis, seal ka piirivalve operatsioonide eest ja järgneva kümne minuti jooksul räägin natuke täpsemalt Mare Chaussee lennuväljast ja väljakutsetest, millega ma silmitsi seisan ja lõpetuseks toon ka mõned mõtted tuleviku arengute kohta. kõigepealt meie ülesanded, ma ei hakka rääkima Hollandi marschausseist, vaid äh, räägiksin vaid sellest, et integreeritud lähenemine on meie lennujaamas tavaline, koostööd teevad politsei, Äh, me teeme koostööd politsei valdkonnas, äh, piirivalve valdkonnas, julgeoleku äh, valdkonnas ja see tähendab seda, et meie ülesandeks on täita väga erinevaid funktsioone, politsei ülesandeid, piirivalve ülesandeid ja see muudab meie töö väga tõhusaks. praegusel hetkel on meil umbes kuussada, seitsesada piirivalveametnikku tööl ja pisut arengutest meie lennujaamas, eelmisel aastal oli meil viiskümmend viis miljonit reisijat, Schipholi lennujaam kasvab iga päevaga ja mitte loomulikult ei kasva ainult lennujaamad meil, vaid kasvavad ka mujal Lääne-Euroopas, reisijate voo, vood kasvavad järgneva paari aasta jooksul hea on teada et, et nelikümmend protsenti äh, kõikidest reisijatest on äh, reisijad, kes sõidavad edasi kuskile, need on nii-öelda transferreisijad. aga äh, see ei tähenda seda, et meie töö oleks väiksem. meie lennujaamas on meil ka kuuskümmend viis tuhat inimest kokku koos. Need on kõik inimesed, kes on ühel või teisel moel oma töös lennujaamaga seotud ja meie lennujaama Äh, osakaal Hollandi äh, Hollandi SKP-st on umbes kakskümmend seitse miljonit eurot. ja meil on üle miljoni reisija igal nädalal ja see näitab, et mobiilsus on väga oluline meie lennujaamas. loomulikult on see lennujaamade jaoks oluline, loomulikult on see oluline ka äh, Äh, reisijate jaoks, aga meie jaoks on väga oluline ka see, et äh, meil on ka teatav äh, mobiilsuse tase ka meie jaoks piirikontrolli jaoks. meie jaoks on oluline see, eh, kuidas saavutada õige tasakaal mobiilsuse ja julgeoleku vahel niisiis, millised on meie väljakutsed? ma juba tegelikult mainisin meie väljakutseid. meie väljakutseks on see, kuidas teha piirikontrolli kiiremini, arukamalt, kasutades ära sedasama piirivalvejõudu, mis meil on, sama arvukat piirivalvejõudu ja sama arvu ruutmeetreid, sellepärast et lennujaam ei saa kasvada lõputult, isegi siis, kui meie äh, reisijate arv suureneb viiekümne viielt miljonilt seitsmekümnele miljonile ja saame rohkem ruumi kasutada. nii et meil on vaja paremat tehnoloogiat, meil on vaja paremini kasutada seda infot, mis on meie kasutuses. nii palju sissejuhatuseks. järgneva viie minuti jooksul jagaksin teiega meie kogemusi ning äh, ka mõningaid mõtteid, mida tahaksime kindlasti teile edastada. kõigepealt Šipoli äh, äh, lennujaamas meil juba on automaatne piirikontrollisüsteem, meil on kolmkümmend seitse e-väravat juba mõned aastad ja sel aastal suureneb meie e-väravate arv seitsmekümne kahele. seal nendes e-väravates kontrollitakse dokumentide autentsust, kontrollitakse isikut lähtuvalt näo tun-, tunnustus või tunnistus tehnoloogiast. tegemist on automaatse süsteemiga, kuid äh, samas inimesed teostavad selle üle kontrolli. ainult Schengeni riikide reisijad saavad kasutada neid e-väravaid praegusel hetkel. eelmisel aastal läbis e-väravad üks koma kaheksa miljonit inimest jääb mulje, et see on päris hea võrdlusalus süsteemi toimimise hindamiseks, kuid see on siiski ainult kolm protsenti kõigi meie lennujaama reisijate arvust. uue süsteemiga harjumine, harjumine nii reisijatele kui ka meile, piirivalvele, on viinud järeldusele, et kaheksateist protsenti kõikidest reisidest, reisijatest, kes kasutasid äh, e-väravad vajasid abi või täiendavat kontrolli selleks, et e-värav läbida. kasutame ka registreeritud reisijate programmi ja seda juba kahe tuhande esimesest aastast alates. kui osaleda registreeritud reisijate programmis, siis meie teostame kontrolli isiku üle ja otsustame, kas inimene saab selle programmiga liituda või ei. isik, kes on esitanud taotluse või ettevõte, äh, kes on taotluse esitanud, ei äh, saa teada, mis on äh, taotluse tagasilükkamise või vastuvõtmise põhjuseks, vaid saab teada ainult seda, kas taotlus võeti vastu või mitte. ja väga oluline on äh, eraelu puutumatus, me kasutame silma, iirise äh, infot ja seda tuleb väga turvaliselt talletada, teeme seda koostööd Ameerika Ühendriikide ja Ameerika äh, ametivõimudega ja seetõttu see programm võimaldab äh, Hollandi reisijatel kergemini Ameerika Ühendriikidesse pääseda ja vastupidi. selle programmiga oleme töötanud juba neliteist aastat ja äh, selle programmiga ka ühinenud reisijate reisimine on märkimisväärselt kiirem kui tavareisijate puhul paar sõna ka äh, meie kogemustest viisa infosüsteemiga, kus kasutada, kasutatakse sõrmejälgi. õppisime, et sõrmejälgede kasutamine on väga aeganõudev ja eile kuulsime pisut ka arutelu äh, sellest, ka, ka, kas sõrmejälgede kasutamine on täpne ja kuidas seda kombineerida näokujutisega üks asi on igal juhul selge, see sõrmejälgede võtmine võtab aega. ma pean tunnistama, et äh, me oleme VIS süsteemiga rahul, me näeme, et äh, meie töö tõhusus kasvab, sellepärast et VIS andmete hulk on suurenenud, aga samas peab ütlema, et VIS süsteemi rakendamine oli väga keeruline, mitmeid tehnilisi probleeme oli ja meie piirivalveametnikud pidid äh, väga palju uut uut omandama ja uut õppima, nendele võttis sellega töötamine väga palju aega ja meil on veel üks süsteem, mida tuleb ka, seega veel üks süsteem, mida tuleb kasutada ja kui reisija seisab meie ees, meil on mitmeid erinevaid süsteeme, mida tuleb kasutada, kui me tahame äh, piiril seisvat isikut kontrollida ja VIS-süsteem on veel üks äh, süsteem nendele teistele lisaks. aga mida meil siis vaja on? meil on vaja süsteeme, mis äh, suudavad täita meie eest lihtsaid ülesandeid, äh, skaneerida passi, äh, kontrollida nende autentsust ja nii edasi. inimtegur on väga oluline ja inimteguri tähtsus ei kao selles protsessis kuskile. kui me aruka tehnoloogia kasutusele võtame, siis piirivalveametnik saab keskenduda rohkem reisijale ja reisijate voole oluline on ka, et meil oleksid äh, arukad, äh, uuenduslikud lahendused, äh, sest et sellest saaks kasu nii mobiilsus kui ka julgeolek. andmed on väga olulised ja andmete omamine iseenesest ei, ei, ei ole kõige olulisem, vaid ka nende kasutamine on oluline. me oleme oma kogemusest õppinud seda, et kui andmeid rohkem kasutada, siis tuleb kõigepealt protsessid ümber korraldada Äh, ja siis hakata neid andmeid kasutama, mitte äh, rakenduse faasi käigus hakata protsesse ümber korraldama. ja teine asi, mida meil vaja on, on see, et erinevad süsteemid äh, oleksid koostoimevõimelised, mitte ainult viisainfo ja Schengeni infosüsteem, vaid ka riigist sisenemise, riiki, riiki sisenemise, riigist väljumise programm ja registreeritud reisijate programm, sellepärast et sellest oleks kõikidel piirivalvuritel kasu. aitäh! teile tähelepanu eest. suur tänu, härra Hamsma. ja enne kui annan sõna meie viimasele sõnavõtjale, paluksin liikmesriikide kolleegidel ja Euroopa Parlamendi kolleegidel valmistada ette küsimused eh, ning paluda kõneaega sellepärast et ainult siis on meie arutelu selle paneeli lõpus viljakas. ja nüüd saab sõna härra Barcelo Arjona Hispaaniast ja tema räägib meile merepiiridest eh,. Buenos días, yo haré la presentación en, en español. tere hommikust, minu ettekanne on hispaaniakeelne kõigepealt eh, suur aitäh eh, kutse eest ja kõnelema ma pean ütlema, et tegemist on äh, suure väljakutsega, vaatame, kas ma oma äh, esitluse siin arvutis ka toimima saan. mina olen kahe tuhande kolmandast aastast äh, politseis tööd teinud ning ma olen Al Jazeeras merepiiripunktis kahe tuhande viiendast aastast tööd juba teinud. nii et ma olen tõesti tulejoonel, kui nii võib öelda. minu tööks on passide kontroll Eh, ja nende inimestega kohtumine, kes meie piiridele tulevad. ma näitan teile nüüd ühte lühikest videot. Eh, see on video, mis näitab ühte operatsiooni, mis leiab aset igal suvel Algeciras eh, on kõige suurem Hispaania meresadam ja seal leiavad aset kõige rohkem piiriületusi, mitte ainult Hispaanias, vaid kogu Euroopas ja siin me räägime äh, Äh, siis äh, ühest operatsioonist, äh, mis meil igal suvel Hispaanias aset leiab. Esperamos que funcione. Bueno, el vídeo simplemente es un resumen de que loodetavasti see video läheb ka käima. see näitab kokkuvõtlikult, milline on olukord. meil ei ole probleeme mitte ainult passide kontrollimise ajal. meeles tuleb pidada ka seda, et Äh, sadamates on sageli rohkem problemaatilisi juhtumeid kui mujal. kas nüüd on võimalik seda videot ka näidata? tundub, et see ei tööta. loodetavasti saadakse see video siiski paari minuti jooksul tööle. It won't work, that's what they say okay.. mulle öeldakse, et see siiski ei tööta kahjuks It's good if she can. You can try. Uh, there if it's are not. some slides next to the video. Okay, if it doesn't work. Okay. It's okay ah,. no importa. no kui ei tööta, siis ei tööta. võib-olla te saaksite siiski sellele vaatamata jätkata. Eh, no igal juhul eh, seal video peal oleksite te näinud seda, millist tööd meie politsei äh, ametnikud kohapeal siis teevad, aga võib-olla liigume siis praegu edasi järgmise slaidi juurde. Need slaidid tundub, et ka ei tööta ja meil on päris palju neid slaide. Let's wait one minute. I hope they will be able to. teeme hetkelise pausi, loodetavasti suudetakse see olukord lahendada. ja see on eh, see video, ehk saate sinna peale klikkida, äkki ta läheb siiski tööle. These are the slides you wanted to. This is a video. This is the video yeah.. Eh, see on nüüd see video, millest ma rääkisin it's with music, but okei okay, it's uh... <laughs> tegelikult peaks taustal kõlama ka muusika, aga no hea küll, las ta olla. Este es un pequeño ejemplo de lo que ocurre, bueno, eh, need... see on siis näitlikustamaks teile seda, mida meie oma töös teeme ja siin eh, ei tee tööd mitte ainult Hispaania politseinikud, on ka teiste riikide ametnikke, kes meid aitavad, me teeme tööd käsites, see on see, mis eh, igal aastal meie piiridel toimub. kuid äh, suviti äh, on piiriületajate hulk palju suurem kui muul ajal. Ceuta, Melilla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 üks probleemidest, millega me oma piiridel silmitsi oleme, seisneb selles, et ähm, meil on reisijate voogude suuri muutusi, näiteks suveperioodil on ähm, reisijaid väga palju rohkem kui muul ajal, me peame inimesi ja passe kontrollima äh,, aga on ka muid äh, vahejuhtumeid, millega tuleb tegeleda. see oli siis äh, lühike video selleks, et anda teile aimu, mida me oma töös teeme. loomulikult ei anna see teile täit pilti sellest, äh, mida meie töö endast kujutab, aga siiski võib-olla andis veidi infot, mida me oma töö käigus teeme ja nüüd võib-olla saame edasi liikuda slaidide juurde. Pasamos hacia adelante. Otra más liigume nüüd edasi järgmise slaidi juurde võib-olla on parem, kui ma püsti seisan. ja tulen, aitan teil selle käima saada <laughs> Lo siento, pero no pude. Ahí está. Desde ahí siempre. Bueno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 Äh, selle operatsiooni kohta äh, ja siin on ähm, siis öeldud, mida me täpselt selle Minerva operatsiooni äh, raames teeme. ma tean, et mul väga palju aega ei ole ja seetõttu ma ei taha kõike väga üksikasjalikult selgitama hakata, aga nagu öeldud, siis suvekuudel see Minerva operatsioon aset leiab ja see on ääretult oluline sadam nii Hispaania kui ka Euroopa jaoks. järgmine slaid, palun ma tahaksin nüüd äh, illustreerida teile seda, kui lähedal tegelikult Aafrika manner asub Euroopale. Äh, vajutage F5-te palun, siis me saame kõiki slaide näha. Äh, te näete siin Algeciirase lahte, niisiis Aafrika on Euroopale tegelikult väga lähedal ja see tähendab seda, et Tarifa ja Algeciiras on sissepääsuks Euroopasse inimeste jaoks. Al Jazeeras on kõige suurem sadam ja kõige olulisem sadam Euroopas, kui me räägime äh, kauba ja reisijate liikumisest ja ka kolmandate riikide kodanike liikumisest. Äh, ka praamiliiklus on äh, oluline siin on ära toodud äh, Maroko ja Hispaania vahelised vahemaad, järgmine slaid palun. Äh, nüüd tehnilised vahendid. Äh, õnneks me investeerime siin valdkonnas päris palju raha, ma olen kümme aastat juba oma tööd teinud ja ma olen oma silmadega näinud tehnoloogia arengut, inimeste koolitamist ja ma ja me oleme selle eest väga tänulikud see foto on tehtud eelmisel pühapäeval ja automatiseeritud piirikontrolli väravate süsteem äh, läheb äh, kohe varsti töösse. siin te näete nüüd meie kasutuses olevaid seadmeid, siin on neli seadet, mis on meie tööd väga suuresti muutnud. järgmine slaid, palun. eelnevalt pidime me kõik selle töö tegema ära käsitsi, kuid nüüd saame masinate abil kümne sekundiga ära teha selle, mida me varem tegime kõik manuaalselt. see on võrratu muutus meie jaoks olnud, suurepärane on see, et me need seadmed saime eelnevalt äh, pidime me käsitsi äh, inimeste nimed erinevatesse andmebaasidesse sisestama, kuid masinad kontrollivad äh, nüüd andmeid meie eest, sisestavad need meie eest sisse andmebaasi, Interpoli andmebaasi ja ka mujale. järgmine slaid, palun. see on siis see, mida me näeme ekraanidel, kui me passikontrolli läbi viime Äh, kui seda saaks äh, EES-süsteemi äh, mm, kaasata, siis see muudaks meie töö veelgi lihtsamaks, me saaksime näha, kui pikalt inimene on Hispaanias olnud, see aitaks meil tööd palju kiiremini teha. me ei peaks uurima templeid, arvutama aega, kui pikalt riigis viibiti meie kolleeg näitas äh, kaheksa templiga passi ja need templid olid väga kenasti sinna löödud, kuid äh, sageli ei ole olukord nii hea, templeid ei ole korralikult sisestatud ja nii edasi. Äh, siin on veel üks näide nendest andmetest, mida me ekraanil näeme. Need uued tehnoloogilised vahendid on meie elu lihtsamaks muutnud meil kulub umbes kolmkümmend sekundit äh, ühe inimese peale ja me ei pea tervet passi läbi vaatama. Äh, me saame kohe näha seda, kas ähm, isik on pannud toime kuritegusid. järgmine slaid, palun äh, meil on infrapunane ja ultraviolettkiir valikus, mida me saame kasutada selleks, et vaadata äh, turvaelemente ja kui midagi kummalist meile silma jääb, äh, siis äh, me saame sellele tähelepanu pöörata. ja kui meil on mingeid kõhklusi, kahtlusi, siis on võimalik isiku sõrmejäljed võtta ja seeläbi saame me olla täiesti kindlad, et kõik on korras ja et isikuna ei ole tegemist petisega, et pass on äh, Äh, autentne ja nii edasi. siin on äh, asjad siis, mida me merepiiridel läbi viime. ma loodan, et ma midagi ei unustanud. Äh, ja tegemist ei ole mitte ainult merepiiriga, vaid just sadamas tehtava tööga. Algeciras ei ole koht, kus me sageli palju varjupaigataotlusi saame. viimastel aastatel on vist olnud ainult kaks niisiis, need tehnilised äh, vahendid ähm, aitavad äh, meil ka ähm, sõidukikaubandusega mm, tegeleda. Ähm, äh, sõidukite salakaubaveoga siis aitab see meil tegeleda ja isikuid kindlaks määrata, kes sellega tegelevad. Need fotod näitavad olukordi, millega me oleme pidanud tegelema mm Äh, me oleme näinud väga kalleid autosid, ebaseaduslikku riiki sisenemise püüdeid. järgmine slaid, palun. ma näitan teile neid äh, fotosid selleks, äh, et te saaksite aru, et meie töö hõlmab palju rohkemat kui lihtsalt passide kontrolli Need on siis kaubikud, äh, mida ka ette tuleb. Need kaubikud on äh, asju täis laaditud. esmapilgul ähm, võib arvata, et nendes kaubikutes on vaid äh, istmed, kuid kui veidi tähelepanelikumalt uurida, siis tuleb sealt igasuguseid muid asju välja. üks nendest Äh, sülearvutitest oli parlamendisaadik oma, mille me viis aastat tagasi lei-, eh, mis, mis viis aastat tagasi oli varastatud. niisiis äh, ka selliseid asju veetakse. Ähm, mida paremad vahendid meil on, mida rohkem ressursse meil on, seda paremini me oma tööd ka teha saame. me saame läbiotsimisi põhjalikumalt teha. järgmine slaid, palun ja nüüd veidi statistikat, eh, mis puudutab siis eh, Al Jazeera'se sadamat. ma püüdsin eh, võimalikult kiiresti teha, ma loodan, et teil igav ei hakanud ja ma võin teile kinnitada, et me tõesti oleme tulejoonel ja me oleme väga tänulikud selliste uurimuste ja kohtumiste eest. kõik, mis meie tööd ja olukorda saab parandada, on igati tervitatav. suur aitäh! suur tänu, härra Barcelo Ariona ja läheme nüüd edasi meie arutelu juurde ma annan kõigepealt sõna siis kahele kolleegile rahvusparlamentidest ja siis saab sõna üks Euroopa Parlamendi kolleeg. kõigepealt härra Sepp Paras, kes on õiguskomisjoni aseesimees Leedu parlamendist, palun. suur tänu, proua esinaine eile üllatas mind meie Itaalia kolleegi esitatud küsimus, et mis on selle süsteemi mõte, et kas kokku lugeda need, kes Euroopa Liidus ähm, viibimise aja ületavad, jah, see muidugi on oluline aga kui ma nüüd kuulan seda arutelu, siis tegelikult ma näen seda, et selle süsteemi eesmärke on kaks või kolm. üks meie Horvaadi kolleeg küsis, et kas kogu see süsteem ei hakka takistama turismi. no Leedule on ka see küsimus väga oluline, sest et meil on väga palju valgevenelasi, ukrainlasi, isegi venelasi, kes käivad äh, Leedus puhkamas, jäävad siis äh, nädalavahetuseks kuuks või või paariks nädalaks äh, ja, ja Vene öö, äh, turistidest rääkis ka Soome kolleeg. nii et äh, kas see süsteem pidurdaks turistide liikumist? meie arvame, et see süsteem peaks olema kindlasti digitaalne ja sellega ei tohiks kaasneda lisakoormat ei konsulaatidele ega piiripunktidele aga tahaksin paari sõnaga rääkida ka äh, Euroopa Liidu riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi. ma toetan eile kõnelenud Rootsi kolleegi, kes ütles, et kõigepealt me peame keskenduma turvalistele piiridele, aga kuidas me seda eesmärki saaksime täita ilma selleta, et äh, piiri ületamine oleks arukamalt korraldatud? meil on siseriiklik e sisenemise ja väljumissüsteem aga mis saab äh, nendest inimestest, kes siis tulevad kolmandatest riikidest, sisenevad äh, meie alasse? Äh, mis saab neist hiljem, sest Schengeni koodeks näeb ette seda, et liikmesriigis, kus sisenetakse, tuleb kirja panna see koht, kus inimene peatub. kõik liikmesriigid seda nõuet ei täida ja sealhulgas ka Leedu ja seega ma arvan, et Euroopa Komisjon peaks sisse tooma kohustusliku süsteemi suur tänu! järgmisena saab sõna härra Alzar Hispaania senatist. siseasjade komisjoni nimel, palun. suur tänu, ütleb härra Asnar. eile pärastlõunal ja täna hommikul on peaasjalikult räägitud seadusandlikust paketist ja eksperdid on siis heitnud valgust äh, kõne all olevale teemale. ja tõesti, tegemist on äärmiselt kasuliku äh, seminariga erinevate parlamentide esindajatele. ma tahaksin tunnustust avaldada tööle, mida Euroopa Parlament on ära teinud selles vallas äh, see saab olema kõikides liikmesriikides kindlasti edasise töö aluseks. arvestades ähm, täna öeldud, äh, mida on rääkinud äh, Hollandi lennujaamade kohta Hollandi e, e, esindaja või äh, maapiir, merepiiride kohta Hispaanias, et millised on probleemid sellel piiril ja seda kõike arvestades, näeme me, kui oluline on tagada sujuvam piiride ületamine tervel meie territooriumil. eile olid mõned, kes olid mures ja ütlesid, et kui me sellise meetme kasutusele võtame ja seda edasi arendame, siis äh, saab sellest võib-olla löögi turism. Hispaania on üks peamistest äh, turistide sihtkohtadest terves maailmas nii et äh, loomulikult see on meie jaoks oluline teema, aga me mõistame samas, et on väga oluline tagada sujuv äh, piiride ületamine, aga ühte elementi ei tohi unustada ja nimelt julgeolekut. tänases maailmas, äh, arvestades, millised on tingimused ähm, praegu, ei, ei saa julgeoleku küsimust sugugi mitte eirata riiki sisenemise lihtsustamine ja vaba liikumise tagamine Äh, selleks, et õigustada seadusandlikku paketti, see on üks asi, aga kui me lisame sellesse võrrandisse ka julgeoleku, siis äh, me näeme, et kogu see asi peab väga kiiresti äh, aset leidma ja, ja tuleks see sisse viia nendeks tähtaegadeks, nagu, nagu meile eile nad välja öeldi. mina teen kaks järeldust sellest. Hispaania parlamendi valitsuserakond toetab äh, seda paketti, millega Euroopa Parlament praegu tegeleb e, e-piiride paketti ja teiseks just nimelt nendel põhjustel näiteks nagu julgeolek, arvame me, et kõik tagatised peavad olema kindlalt paigas kõikidel korravalveorganitel peab olema juurdepääs süsteemidele, see on minu lõppjäreldus. ja ühtlasi ma arvan ka, et selle arutelu käigus nüüd järgnevatel kuudel peaksite te rohkem kaasama Rahvusparlamendi esindajaid, aitäh! suur tänu, härra Snarv, proua Fajon! suur tänu, proua esinaine! suur tänu öö, äh, nende väga huvitavate ettekannete eest öö, äh, Te kõik viitasite millelegi, millega, millest me oleme teadlikud. nimelt järgnevatel kuudel, aastatel reisijate hulk, kes Euroopasse tulevad, kasvab ja äh, me peame kuidagi seda piiriületust võimatama, Euroopa peaks olema atraktiivne, meil peaksid olema piirikontrollidel mitte ainult tehnoloogilises mõttes sujuvad piiriületused, vaid ka ajalises mõttes ja loomulikult on meil sellised tipphooajad, kus reisijaid on rohkem, mõnikord talvel, mõnikord suvel. ja mul on teile kõigile mõned konkreetsed küsimused tehniliste asjade kohta, sest et teie kogemused on väga äh, laialdased. Te ütlesite, et Soomes on praegu paigas riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem ja ka registreeritud reisijate programm ja te ütlete, et see on väga tõhus ja et see võib protsessi tagant kiirustada kindlasti aga see ei ole tõhus. aga te ei rääkinud sellest, kes neid andmeid käitleb, kui kaua te andmed äh, säilitate, kellel on juurdepääs nendele andmebaasidele? nii et minu küsimus ongi, et kes äh, käitleb neid äh, reisijate andmeid? ja millised oleksid teie soovitused biomeetria osas ka näiteks? ma olen täiesti veendunud, et teil on endal kogemusi selle kohta, Äh, ja ka Škipoli lennujaamas kindlasti äh, on kogemusi selle kohta, et kas on kasulik ka näiteks äh, näopildi salvestamine, kas, kas sellest oleks kasulik, meil praegu on käivitatud pilootprojekt, kus me oleme rääkinud sellest, et kas peaks valima kümme sõrmejälge säilitamise või nelja sõrmejälje säilitamine ja nii edasi, kas pilt või mitte. mina tahaksin ise, et see süsteem oleks äh, nii äh, kergekaaluline kui võimalik, et äh, me salvestame võimalikult vähe informatsiooni ja ma tahaksin teada, mis on teie arvamus ja üllatas mind see, et te ütlesite reisijate registreeritud reisijate programmi kohta, et te ütlesite, ütle lihtsalt jah või ei Äh, ja ei põhjenda inimesele seda, miks ta ei saa registreeritud reisijate programmiga liituda. mis on need tingimused, mille alusel te annate kellelegi õiguse saada RTP staatus? me kavatseme sellest ka ju tulevikus rääkida ja ma tahan lihtsalt infot selle kohta ja veel kord ma tahan rõhutada seda, et me kõik räägime sellest, et meil on vaja paremat tehnoloogiat juurutada, aga kas see tehnoloogia õigustab äh, need kulud, äh, mis sellega kaasa tulevad. see on meie jaoks üks põhilisi murekohti, äh, nimelt kuluküsimus ja see, et millistel tingimustel on lubatud korrakaitseorganitele juurdepääs nendele andmebaasidele ja me ei taha sellist olukorda, kus iga Euroopasse tulija on ka automaatselt kahtlusalune. suur tänu ja nüüd järgmisena Hollandi kolleeg härra Kviken proua Käüken. kõigepealt ma tahaksin teid, äh, proua juhataja, tänada selle olulise kohtumise korraldamise eest hollandi jaoks on problemaatilised selle paketi puhul kindlasti kulud inimeste isikuandmete kaitse see on meie jaoks tõsine probleem, kui seda tõesti hakatakse juurutama. ja ma tahaksin esitada kolm küsimust. ja need ei olegi mul mingisugused märkused. ja härra Harmsmaa Hollandist, tere hommikust teile! aga ma tahaksin, et Soome ja Hispaania kolleegid ka mõtleksid selle peale, mis küsimusi ma esitan. kõigepealt, kas ma saan, härra Harmsmaa, teist täiesti ikka õigesti aru, et te toetate lihtsat süsteemi? ja toetate näokuvandi äh, säilitamist, äh, aga mitte sõrmejälgede võtmist ja teine küsimus, kui see süsteem saabki see olema lihtne, kas see on siiski piisavalt turvaline, äh, kui ainult äh, pildi järgi inimesi tuvastatakse? ja järgmine küsimus. kui äh, mõeldav oleks see, et seda, neid andmeid kasutatakse ka korrakaitse tagamiseks ja härra Armsmaa, kas te toetate seda, et korrakaitseorganitel oleks juurdepääs sellele andmebaasile ja miks see küsimus üldse nii oluline on meie kolleegidele parlamendis Hollandis, sest et äh, meie jaoks ei ole sugugi äh, see nii selge, nii nagu Hispaania kolleegi jaoks, et korrakaitseorganitel peab olema juurdepääs nendele andmebaasidele. suur tänu, proua Käiken. Itaalia senatist äh, saab sõna härra Kriimi. kõigepealt äh, ma tahaksin äh, Leedu kolleegile öelda, et meie eh, toetame e-piiride paketti oma piiridel, me tahame ka öö, eh, seda, et tehnoloogilisi võimalusi paremini ära kasutataks. aga mina rääkisin pigem julgeoleku aspektidest ja meile tundus, et võib-olla tegemist on natukene proportsioonist väljas oleva pakkumisega me nimelt arvasime, et võib-olla ei olnud äh, langetatud õigeid poliitilisi otsuseid äh, viibimise aja ületanud isikute äh, puhul. aga kui lubate, siis ma keskenduksin nüüd märkustele, mida, vastuseks sellele, mida ütles kindral Harnsmaa. tema oli see, kes rääkis biomeetriast ja et ta ütles, et ähm, peaks olema reisidokumentides kesksüsteem, kus need biomeetrilised andmed siis säilitatakse ehk äh, see tähendaks ka siis seda, et kõik riigi sisenemise ja sealt väljumise mm, info säilitatakse andmebaasidest. see on asi, millele me peame mõtlema siis, kui jutuks on andmekaitse ja, ja era inimeste andmete kaitse küsimus on mul ka härra Arjonale Hispaaniast. kui me tõesti lähemegi seda teed, nagu on kirjeldatud esimeses äh, dokumendis, siin on viited äh, näiteks silmaiirise äh, kuvandi säilitamisele, näopildi säilitamisele, sõrmejälgedele, kuidas see kõik peaks muutma asja lihtsamaks? näiteks teie videos äh, tul-, tuldi siis äh, parvlaevaga äh, Hispaaniasse ja laevalt siis sõitsid maha autod, kas sellisel, kas sellistel piiripunktidel on üldse võimalik sellise süsteemi rakendamine, kas mitte ei lähe asi palju aeglasemalt. kuidas see asi siis välja näeks, kui tuleks kontrollida läbi kõik need autod ja autos istuvad reisijad kõikide nende kriteeriumite järgi, kui tekib äh, inimese isiku tunnustamisega probleem, siis jääb ju kogu operatsioon pead kinni. nii et kuidas see tegelikkuses välja näeb ja siis on mul üks küsimus veel, kui lubate. nimelt Soome programmi kohta. kui ma nüüd teist õigesti aru sain, siis te ütlesite, et äh, teil on äh, sagedaste reisijate jaoks oma programm välja töötatud. kas selle eest peab inimene maksma või ei? sellest räägiti selles tehnilises uuringus ka. Nemad pakkusid välja lahenduse, kus äh, need, kes tahtsid programmiga liituda, pidid selle eest maksma. suur tänu, härra Demeera, palun. suur tänu, proua juhataja selle asemel, et ähm, esitaksin küsimusi, teeksin mõned märkused, millest minu meelest meil kõigil oleks kasu. ma räägin äh, oma enda kogemustest lähtuvalt äh, ja sellest lähtuvalt, mida me Tanjaga koos oleme näinud me oleme kuulanud ära inimesed, kes on esitanud oma seisukohad äh, nii õhu, maa kui ka merepiiride kohta, me käisime ka Skipkol-, Skippolil, Skippolis ja Rahas, me oleme käinud üle vaatamas ka merepiire, kus äh, piiridel me näeme, on surve väga suur ja üsna pea läheme me Soome-Vene piirile ka tänu Jussile, kes siin minu taga kuskil istub. me saame nii rannikuvalve äh, asutusi külastada, siis läheme, käime ka Malmös ja siis Nühammeris ma äh, tule, tahaksin äh, rahvusparlamentide esindajale soovitada, et äh, te saaksite natukene paremini aru kogu selle ettepaneku komplekssusest. käige ka ja vaadake neid piiripunkte. Skipol on tõesti väga huvitav ja huvitavad on ka piiripunktid, kus on palju probleeme, näiteks ilm või suurus või Soome piir on väga-väga huvitav. seal on palju, seal on väga pime ja väga raske on äh, seal piirikontrolli tegelikult korraldada ja viimane kõneleja esitas küsimuse, millele ma võiksin võib-olla vastata niimoodi. Skipolis äh, on juurutatud tehnoloogia näiteks ka silmaiirise äh, äh, kontrollimiseks ja nii edasi, aga tegelikult on neil ka selline süsteem, et reisija saab liituda süsteemiga sagedase li-, saab reisida sellise süsteemiga, kus ta siis äh, saab nii-öelda transiitkaardi, mille eest ta maksab ja selle kaardiga saab ta piiri ületada väga kiiresti, nii et härra kindral, võib-olla räägite meile täpsemalt sellest äh, kaardist, palju selline asi maksab ja kuidas see täpselt välja näeb? ja siis veel üks märkus, mis tegelikult võib-olla kuulub järgmise paneeli alla. kui meil on sellised äh, süsteemid mis juba täna on käibel. Nende puhul minu meelest on mõistlik äh, vaadata seda, et kes äh, piirikontrollipunkte juhivad, äh, kas tegemist on tsiviilisikutega, kas on tegemist sõjaväe ametnikega, politseiametnikega või kes need on, kes seda piiri nii-öelda kontrollivad ja siis on võib-olla natukene parem ülevaade sellest, mis tegelikult on järgmise ploki osa, nimelt siis ähm, äh, korrakaitseorganite juurdepääs nendele äh, andmebaasidele. Hispaanias on äh, kuninglikus mereväes, Hollandis kuninglikus mereväes on umbes kuus-seitse tuhat mereväelast ja kuussada nendest on Skipolis. teistel äh, korraldavad piirivalvet äh, politseiametnikud, nii et äh, tegelikult see on väga oluline küsimus, et et nendes, ka nendes pilootfaasi riikides, et kes tegelikult vastutab piirikontrolli eest, mis amet ja mis saab pärast seda ettepanekut, kas me vahetame tsiviilisikud välja sõjaväeametnike vastu või kuidas? ma sellega lõpetaksin, minu sõnavõtt oli liiga pikk ilmselt juba ja suur tänu kolmele külalisele, need olid väga huvitavad. suur tänu, härra Dias de Meera. nüüd siis jälle rahvusparlamentide esindajad, aga palun üritage kuidagi kolme minutiga hakkama saada sest äh, üsna mitu sõnasoovijat on veel nimekirjas ja aega peab jääma ka meie külalistel teie küsimustele vastamiseks. Türgi Assambleest palun härra Akdar. suur tänu, proua juhataja E-piiri õigusloomeline pakett esitati kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ja seal oli kaks peamist äh, teemavaldkonda, riigi sisenemise, riigist lahkumise süsteem selleks, et tuvastada need, kes on viibimisaja ületanud, nimi, perekonnanimi Äh, isikutunnus äh, või, või passinumber ja kogutakse äh, sõrmejälgi või teisi identifitseerimistunnuseid. see võib tekitada pikki järjekorda, järjekordi ja seetõttu toodi sisse teine teemavaldkond, alternatiivprogramm, registreeritud reisijate programm, mis võimaldaks reisijatel automaatväravatest kiiresti läbi minna ja kui me vaatame nüüd põhjalikumalt neid kahte ettepanekut äh, e äh, piiripaketis, siis äh, Euroopa Liidus mitte Euroopa Liidu kodanike andmeid hakatakse koguma ning nende viibimisaja ületamine registreeritakse, järjekorrad kaotatakse kiire sisenemise süsteemi abil loomulikult äh, vabaühendused, kes toetavad äh, sisserändajate õigusi, väidavad, äh, et need süsteemid peaksid olema tõhusamad, tootlikumad. sada seitsekümmend miljonit inimest satuvad siis selle andmete kogumise subjektideks ja paljud kritiseerivad seda. minu küsimus puudutab seda, et Türgis on viimaste aastate jooksul kodusõdade tulemusena äh, tulnud Süüriast äh, üks koma kuus miljonit pagulast äh, ja ka Iraagist on tulnud meile mitmeid pagulasi kui sealse kodusõja tõttu. Türgi kindlasti toetab üldiselt e-piiri paketti kui tootlikkust ja tõhusust suurendavat paketti ja suur tänu, järgmiseks härra Glen Pro Horvaatiast. suur tänu, proua juhataja. eile rääkisime siin üldisematest asjadest, täna aga esinevad meie ees inimesed, kes praktikas seda tööd teevad ja nende lähenemine ongi praktilisem ja pragmaatilisem e-piiride temaatikale. pidagem meeles seda, et oluline on siin majanduslik külg. igal aastal kasvab reisijate voog viie kuni kümne protsendi võrra. Horvaatia ei kuulu Schengeni alasse, kuid meil on juba üle saja viiekümne miljoni külastaja ja äh, nende inimes-, selle inimeste voo haldamine piiril on väga keeruline ülesanne. ja, ja kui me tahame seda teha, austades inimõigusi ja õiguslikke standardeid. meil on aga oma piisavalt hea süsteem paigas. jääb veel küsimus, kuidas lõimida seda süsteemi märksa keerulisema Euroopa omaga või Euroopa süsteemiga kõigepealt äh, tuleb arvesse võtta, et sellega kaasnevad kulud. Äh, liikmesriigi süsteemi kulud on iseenesest juba kõrged ja need kulud suurenevad, kui tuleb arvestada Euroopa tasandiga. see koostalitusvõimeline süsteemide kogumik peab arvestama äh, inimväärikustega äh, kõikide reisijate puhul. ja austada tuleb kõiki poliitilisi ja põhiõigusi puudutavaid standardeid meie arutelud siin näitavad, et meil peaks olema paremini lõimitud äh, ühtlasem äh, süsteem, seda tehnilises mõttes. kõikides äh, liikmesriikides on oma kogemused, erinevates valdkondades on võetud kasutusele uusi tehnoloogilisi vahendeid nii majandus- kui sotsiaalelus ja kui meil ei olnud oma strateegilist süsteemi, siis kulutasime väga palju aega ja vahendeid äh, süsteemi, mis ei ole koostalitusvõimeline ning äh, seda ei saa äh, tulevikus lõimida teise süsteemiga täiel määral tõenäoliselt. ja kui me räägime siin sellest süsteemist praktiliselt, siis ma arvan, et me ei tohi unustada paindlikkuse vajadust ning äh, kulude külge. kui pilootprojektid läbi saavad, siis peame õige varsti otsustama, millistel tehnilistel parameetritel uus e-piiri pakett peab äh, põhinema aeg muudkui läheb ja tehnoloogia muudkui areneb tõenäoliselt, majanduslik surve meile üha suureneb, et me otsustaksime piiriasjade üle üha kiiremini, sellepärast et me kuulasime siin juba Soome kogemustest, sealt tuli see väga selgelt välja. ja meil ei ole piiril piisavalt inimesi, meil ei ole piiril piisavalt aega noh, on ka aegu, kus, hetki, kus aega jääb üle. eks igal asjal ole oma head ja halvad küljed. aga igal juhul äh, äh taskukohasem süsteem on igati teretulnud. meil on veel kolm liikmesriikide parlamendi liiget sõna soovinud ja kolm Euroopa Parlamendi äh, liiget äh, ja siis annan ma meie paneeli kõnelejatele võimaluse neile ka vastata. Äh, palun, sõna saab härra Hallal härra Plumpkist mainitas, mainis siin äh, neid kolmandate riikide kogemusi, kellel on mitu passi, mis äh, muudab nendega inimeste kasutamise, nende inimeste äh, passide kasutamise keerulisemaks riiki sisenemise, riigist lahkumise süsteemis või registreeritud reisijate programmis. kas te pidasite silmas inimesi, kes kasutab vale passi, kes püüab endast jätta muljet kui kellestki teisest? ja äh, ma tahaksin küsida, et kui sageli seda ette tuleb ja kas need sellised inimesed, kes kasutavad selliseid valepasse, tulevad konkreetsetest piirkondadest äh, ja millistest? arutades eilsete teemade üle veel tahaksin omalt poolt öelda, et kuskilt on sisse tulnud see vale arusaam, et e-piiride pakett toob kaasa piirangud Euroopa Liitu tulekuks kolmandate riikide kodanikele ning Euroopa muutub ligipääsmatuks kindluseks. nii palju, kui mina aru saan, see nii ei ole, piirivalveametnike ülesanded jäävad samaks. aga ilma tehnoloogiliste uuendusteta tuleb neid samu ülesandeid täita ähm, nii, et need on vähem usaldusväärsete tulemustega ning võtavad rohkem aega. härra Fermail on äh, Belgia äh, siseasjade äh, komisjoni esimees, palun. suur tänu. Euroopa Liidu liikmesriigid ei ole ülejäänud maailmast eraldatud saarekesed. on meie hulgas ka riike, kes kasutavad äärmiselt komplitseeritud piirikontrollisüsteeme. meie kasutame ise biomeetrilisi andmeid, aga selleks, et inimeste isikut tuvastada, sõrmejäljed, kasutusel on ka iirise info me kuulsime siin ka sarnastest kogemustest Hollandis, Hispaanias, ühes riigis keskenduti küll rohkem kontrollile, teisel rohkem reisijate voo lihtsust, liikumise lihtsustamisele. Belgia suhtus kriitiliselt komisjoni eelmisesse ettepanekusse, kuid toetame iseenesest e-piiripaketti me arvame, et läbi tuleb viia põhjalikud uuringud ning äh, kõigepealt tuleb ellu viia ka katseprojektid. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta sündmused on äh, toonud selgemini välja vajaduse äh, tagada äh, politseiorganitele juurdepääs andmetele terrorismivastases võitluses ja seetõttu meie leiame, et äh, me peaksime kiiremini tegutsema selle ettepanekuga, sest et see aitaks meil terrorismi vastu paremini võimal-, võidelda. aga ärgem unustagem ka kulude külge, kulud on ikkagi üsnagi kopsakad meil on esialgsed kuluhinnangud, aga, aga tõenäoliselt reaalselt need kulud on veelgi suuremad, kui me ette ennustame. minu enda koduriigis Belgias peame me nii praegu kui ka lähiaastatel eelarvet kõvasti kärpima, nii et väga raske on äh, samal ajal eelarvet kärpida ja äh, investeerida sellesse süsteemi nii palju kui vaja. nii et äh, kulutõhususe analüüs oleks äärmiselt teretulnud oleks tore teada, kui palju need süsteemid on maksma läinud Hispaanias, Hollandis, mujal ja millist kasu on nende investeeringutega saavutatud, siis saame ka meie nendest õppida ning õppida, kas need kulud tasuvad ennast ära. proua Alvarez Hispaaniast, palun suur tänu, et te olete korraldanud selle ürituse, kohtumise parlamendi, Euroopa Parlamendi liikmetega ning liikmesriikide parlamentide liikmetega. ja võib-olla me peaksime sarnaseid arutelusid korraldama ka liikmesriikide parlamentides koha peal. seda, see on kindlasti teemavaldkond, millega liikmesriikide tasandil pole veel piisavalt tegeletud kui ma siia tulin, jäi mulle mulje, et hoolimata sellest, et meil on kõigil üks ühine eesmärk, on, valitseb siin kaks erinevat seisukohta. on oluline, et me kõik mõistaksime, et välispiirid on meie kõigi jaoks ühiseks vastutuseks ja ühiseks huvi teemaks. me tahaksime kiiret piiriületust see peaks olema meie kõigi ühine eesmärk. kuid paistab, et äh, siin on ka pisut inimesi, kes on eriarvamusel, kus me ei saavuta üksmeelt. see on selline varjatud äh, eriarvamus. Äh, räägitakse, et pole piisavalt tagatisi inimeste eraelu puutumatusega, andmete kaitsmisega seoses on üsna selge, et äh, Euroopa äh, on mõistetav, et Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide liikmed tunnevad selliste asjade pärast muret. kuid paistab, et äh, siin võib tekkida probleemi sellega, et, et teisene eesmärk äh, muutub järsku tähtsamaks kui esmane eesmärk. Need tagatised, mida paljud äh, parlamendiliikmed soovivad, ei tohiks olla sellise süsteemi rakendamisel takistuseks. kui me tahame aga piirduda ainult ma-, tehnilise ja majandusliku külje lahkamisega oma arutelus ning jätta kõrvale reisijate õiguste kaitse või jätta selle teiseseks äh, meie aruteludes, äh, siis äh, me teeksime suure vea. just nii toimides tekiksid suured lõhed nende vahel, kes tahavad tagada inimeste õigusi ja nende vahel, kes tahavad äh, iga hinna eest tagada julgeolekut. nii et ma arvan, et äh, õiguste tagamisele tuleb äh, rohkem tähelepanu pöörata. ning arvan ka, et oleks kõikidel huvitav kuulata Hispaania esinejalt, kui palju aega võtab piiri ületamine Algecireses eriti suvisel ajal. suur tänu, proua Kall, ütleb härra Lopez Aguilar jah, ka minu rõõm on suur, et saame siin vahetada mõtteid liikmesriikide parlamentide esindajatega sel tähtsal teemal, mis mõjutab õigusloomelist protsessi liikmesriikidel ning tagab meile lõimitud piiride haldamise e-piiride paketi abil. see on teema, mida oleme lahanud nii ühest kui teisest küljest, analüüsides erinevaid seisukohti. ja praegu katsume siin vastandada erinevate liikmesriikide kogemusi välispiiride haldamisega seoses, olgu tegemist siis äh, õhupiiride või merepiiridega. kuulasin äärmiselt tähelepanelikult, mida rääkis Alheserase sadama esindaja. sugugi mitte kõik ei tea, et see sadam on äh, otsustava tähtsusega kogu Euroopa Liidu jaoks. üüratud äh, külaliste vood sisenevad Euroopa Liitu läbi selle sadama. tegemist on inimestega, kes ületavad piiri sageli, hooajatöötajad, töölised äh, Marokost tulevad läbi selle sadama Euroopa Liitu tööle ja nii edasi ja nii edasi. see illustreerib suurepäraselt seda äh, korrapärase rände nähtust, millest me oleme siin rääkinud, mis aitab kaasa meie majanduse tegevusele ja nii edasi ja nii edasi. kas on arvutatud välja, milline on e-piiri paketi mõju täpselt? kui asutab, asutakse kasutama registreeritud äh, reisijate programmi. kuidas see mõjutaks näiteks äh, Alhaserase sadama reisijate voo haldamist, äh, eriti kui me räägime Põhja-Aafrikast tulevatest turistidest või riiki sisenejatest? väga paljud Euroopa Parlamendi liikmed mõistavad hukka negatiivse suhtumise rändevoogudesse, selle, et rändevooge peetakse meie sisejulgeolekut ohustavaks teguriks. sellise suhtumise tulemusena võib olla sul-, võib, võib tekkida olukord, kus me sulgeme täiesti legitiimse rände ees uksed, tahtes võidelda ebaseadusliku rände vastu. ja nüüd saab sõna härra Tuut Ungari parlamendist. suur tänu, austatud juhataja tervitan teid äh, meie Rahvusassamblee poolt äh, Euroopa piiride süsteem aitab äh, julgeolekut suurendada ja Ungaris tegeleb politsei piirikontrolliga. selline arukate piiride pakett muudaks nende töö kergemaks. praegusel hetkel nad saavad kasutada registreeritud reisijate programm nad soovivad kasutada registreeritud reiside programmi ka kuritegevuse vastases võitluses. reisijate registreerimine aga ei tohi äh, piiriületusaega pikendada või vähemalt võib pikendada ainult natuke kuid ähm, ma tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et templid passides ei ole infoks mitte ainult ametivõimudele, vaid ka passi kasutajatele, sellepärast et sealt saavad nad ise kontrollida, millisel ajal nad Euroopa Liidu territooriumile saabusid. Nende viibimise aeg tuleb välja just nimelt nendest templitest passis nii et kui see süsteem ellu viiakse ja enam passidest templeid ei ole, siis tuleks ka sellele probleemile leida lahendus nii, et reisijad saaksid ise kuskilt järele vaadata, näiteks internetist, millal nad täpselt Euroopa Liidu territooriumile tulid ja et nad saaksid ise oma viibimisaega välja arvutada. suur tänu, härra Toot! Merci uh,, ma question s'adresse à monsieur. suur tänu! minu küsimus on härra Harmsmaale, ütleb uh, proua Revolt, te rääkisite äh, lennu, Schipholi lennujaama kaasaegsest reisijate kontrollisüsteemist. Te ütlesite et, et kaheksateist protsenti nendest inimestest, kes äh, e-väravaid läbisid, vajasid äh, täiendavat kontrolli või abi uue süsteemi kasutamisel me ei ole tegelikult väga palju rääkinud täna reisijate seisukohast, kas reis, kas äh, lennujaam on teinud ka arvamusuuringuid äh, reisijate hulgas, kui need reisid on, reisijad on läbinud e-kontrolli, kas nad leiavad, et see e-kontroll on äh, keerulisem või kergem ja kas nad leiavad, et nende eraelu puutumatus on olnud äh, kaitstud piisaval määral. suur tänu, kallid kolleegid. nüüd annan teile vastamiseks viisteist minutit. oleme oma ajakavast pisut maha jäämas nii et äh, saate sõna umbes samas järjekorras nagu alguses, nii et kõigepealt härra Blankvist. suur tänu, proua juhataja ja suur tänu kõigile suurepäraste küsimuste esitajatele, püüan nendele küsimustele vastata neid grupeerides ja ma ei vii, ma ei viita täpselt äh, sellele, kes need küsimused esitas, ma arvan, et puudutad siin ju üha, ühesuguseid teemavaldkondi. üks küsimus puudutas igal juhul meie äh, riikliku, riiki sisenemise ja riigist lahkumise programmi ja sellest, kes vastutab andmete äh, kogumise eest praegusel hetkel me sal-, säilitame alfanumeerilisi andmeid ja äh, piirivalve teeb seda, piirivalvel siis peab seda registrit, andmeid äh, säilitatakse viis aastat ja piirivalvel, politseil ja tolliametnik, äh, ametil on sellele juurdepääs. niisiis, kõik need ametivõimud pääsevad ligi öö, oma ametiülesannete täitmise eesmärgil andmebaasile. siis puudutas küsimus üks küsimus veel, biomeetrilisi andmeid. mõned riigid toetavad näokuvandit, mõned ähm, silmaiirise andmete kasutamist, ka mõned sõrmejälgede kasutamist. meie praegusel hetkel toetame sõrmejälgede varianti, sellepärast et kõik need süsteemid, mida on Euroopa Liidu tasandil juba välja arendatud, lähtuvad sõrmejälgedest, meil on vastav tehnoloogia olemas piiridel ja meie piirivalveametnikud on saanud ka sellekohase väljaõppe. aga kui ähm, rääkida e-piirikontrollist, äh, Hollandi ko-, kolleeg siin rääkis sellest Helsingi Vanta lennujaamas äh, on samuti selline, seal kasutatakse ka näokuvandit ja meie kogemused on näidanud, et ka näokuvandi kasutamine on turvaline süsteem aga kõike seda tuleb katsetada, seda tehakse ka EU-LISA koordineeritud pilootprojektis. ja kui me võtame maapiiri ületuspunktid, siis piiri, piiridel on teatavaid väljakutseid seoses näokuvandi võtmisega, kõikidel inimestel ei ole biomeetrilisi passe ja kui me peame näokuvandi võtma, miinus kolmekümne kraadises külmas, siis võib sellega seoses tekkida teatavaid raskusi. nii et seda tuleb kõigepealt kontrollida. siis äh, siin mainiti ka sellest, kui palju sõrmejälgi peaks olema, see on üks küsimus, millele tuleb katsefaasis lahendus leida ning äh, mm, samuti tuleb äh, rääkida sellest, kui kaua andmeid säilitada tuleb rääkida ka sellest, milliseid biomeetrilisi andmeid äh, tuleb säilitada, kui palju ühikuid neid andmeid, kas kümme sõrmejälge, äh, kui me võtame kümme sõrmejälge ja säilitame neid ainult kuus äh, kuud, siis sellega tekib suur koormus reisijatele, iga kuue kuu järel peame siis inimeselt võtma kümme sõrmejälge. see ei raskenda mitte ainult piirivalvuri tööd, vaid äh, säilivusaja, säilitamise aja pikendamine on kasulik ka äh, reisijatele endale, äh, sest et aitab vältida pikki järjekordi piiridel. aga katseprojekt annab vastuseid paljudele sellistele küsimustele. mitu korda tuli siin jutuks kulude küsimus jah, e-piiri paketi kulud on tõesti suured. aga kui me ühiselt neid asju ei tee, siis äh, peame me tegema kõik seda eraldi. Äh, Soome, Portugal, äh, Hispaania, Holland, kõik me peame ju midagi oma piiridel ette võtma ning sellised eraldi algatused ja eraldi süsteemid võivad veelgi kallimaks maksma minna kui Euroopa Liidu tasandil tege-, tegelemine Äh, sellise Euroopa tasandi süsteemi töösse saamine võib maksta miljoneid, kümneid miljoneid, äh, aga kui see lõpuks toimima hakkab, siis ma arvan, et kokkuhoid on äh, suur meie kõigi jaoks piiridel võib olla niiviisi, et kui mõni vahepeal on rändevood suured, vahepeal väiksemad äh, ja seda tuleb samuti arvesse võtta. küsimus mitmete passide omamise kohta ja nende äh, kurjast ärakasutamise kohta. Need passid ei ole võltspassid, need passid on tõelised passid ning äh, antud välja õigele inimesele, sellel inimesel ei ole äh, Äh, tegelikult midagi viga, ta võib ju võtta, taotleda endale äh, neid passe, milleks tal õigus on. Äh, peamine probleem on venelastega ja endiste Nõukogude Liidu liikmesriikidega. mõnel inimesel on võib-olla kuus-seitse erinevat passi ja kui nad tulevad Euroopa ähm, Euroopasse Schengeni alale, siis nad võivad ise valida, millise passi nad esitavad, midagi ebaseaduslikku nendes passides ei ole aga see tähendab seda, et meie jaoks on täiesti võimatu välja uurida, kui kaua nad on riigis olnud, mõned inimesed äh, ka kasutavad ka pisut erinevaid nimesid, sõltuvalt sellest, kas neil on Tadžikistani või Kõrgõzstani pass parasjagu kasutusel. nii et äh, meie töö sellest kergemaks ei muutu. siis küsiti siin veel selle kohta, et kas meie registreeritud reisijate programmis peab reisija maksma selle eest. meil ei ole veel registreeritud reisijate programmi kahjuks. kui, ja sellepärast me soovimegi, et e-piiride pakett läheks töösse nii kiiresti kui vähegi võimalik, meil on praegu ainult riiki sisenemise riigist lahkumise süsteem paigas. aitäh! the... suur aitäh, härra Plumpist, teile ka kõneajast kinnipidamise eest. nüüd saab sõna härra Harmsmaa. aitäh. kõigepealt tahaksin ma tänada härra Dias-Tamerat, proua Fajoni äh,, aga ka proua Alalot, kes on käinud Amsterdami lennujaamas kohal selleks, et ise oma silmadega vaadata, milline on olukord seal äh, ja mida äh, teistsugune süsteem meile annaks tulles nüüd tagasi proua Fajoni küsimuse juurde, siis tema küsis, eh, miks eh, Te ei jaga seda infot, miks ehm, ehm, mõnele inimesele keelatakse ligipääs registreeritud reisijate programmile. Ehm, me ei jaga seda eh, informatsiooni mitte ühegi teise osapoolega, kaasa arvatud näiteks selle isiku tööandjaga ka kes äh, sageli on palunud ka sellele isikule registreeritud reisijate programmile juurdepääsu. Äh, härra Dias de Mera äh, ütles, et me peame olema ettevaatlikud, sest ühes riigis on piiridel tsiviilisikud, teises riigis politseiametnikud, kolmandas sõjaväelased. jah, ma ei saa pikalt seda kõike seletada, aga meie Äh, oleme ähm, selline organisatsioon, mis äh, iseloomustab kui, äh, ennast kui politseiorganisatsioon, millel on sõjaväe staatus. härra Dias de Mera küsis ka selle kohta, millised on selle programmi sisenemise kulud, mis meil on. jah, tegemist on kommertsprogrammiga äh, tuleb igal aastal maksta liikmetasu, see sõltub eh, sellest, milline pakett on valitud ja see summa jääb vahemikku sada kuni kakssada eurot aastas. ja nüüd liikudes edasi eh, proua Käukeni poolt esitatud küsimuste juurde, siis teie kahele esimesele küsimusele vastaksin ma koos, kas meie pooldame lihtsustatumat süsteemi, jah, loomulikult eh, mida lihtsam süsteem on, seda parem, sellepärast et see aitab aitab äh, reisijatel paremini liikuda üle meie piiride ja piiripunktide. ja järgmisel kuul äh, me alustamegi pilootprojektiga, kus me vaatame ähm, just seda mobiilsuse küsimust äh, olukorras, kus inimesed annavad ainult sõrmejälgi või ka näiteks näokujutise koos sõrmejälgedega. ja siis me otsustame, kas piisab neljast, kaheksast või kümnest sõrmejäljest Äh, kuid teine küsimus, kas see lihtsustatud süsteem on ka piisavalt turvaline? jah, turvalisuse küsimus on meie jaoks väga oluline, me oleme püüdnud leida tasakaalu äh, ja vaadata, milline on võimalikult lihtne süsteem, mis oleks ka meie jaoks piisavalt turvaline. kolmas küsimus äh, proua Käukenilt puudutas teise see eesmärgi aspekti, kui me räägime õiguskaitseorganitest, jah kui see oleks võimalik või kui see on võimalik, siis eh, see aitaks eh, meil olla tõhusamad oma töös eh, piiripunktides aga meie piiriametnikena mõistame loomulikult ka neid poliitilisi dimensioone, mis on seotud õiguskaitse aspekti ja arukate piiride mm, paketi ühendamisega aga meie piiriametnikega taha, piiriametnikena tahaksime näha sellist süsteemi. härra Krimmi Itaaliast küsis, kas me säilitame neid reisijate andmeid või vähemalt seda ta kuulis minu ettekandest. ei, kui päris aus olla, siis meie reisijate ajalugu ei säilita. Ehm, tegelikult oleks ehm, Ehm, praegusel hetkel meie ei äh, salvesta seda, äh, võib-olla tulevikus on see võimalik, kui me räägime mm, erilised eelandmetest ja PNR andmetest, aga praeguse igal juhul äh, nii ei ole kui vaadata isikupassi, siis on võimalik näha ka natukene reisi ajalugu, seda, kas ta on kolmandatest riikidest vähemalt läbi tulnud, mille jaoks on vaja ka viisat ja nüüd äh, härra Van Meileni küsimus Belgiast äh, kulude-tulude tasakaalu kohta. see on väga raske küsimus, äh, millele vastust anda Eh, sest et juba neliteist aastat on olnud meil programm, aga sellele vaatamata ei eh, saa ma teile head vastust anda. loomulikult kulud ja tulud peavad olema omavahel tasakaalus, see on kindel ja ma olen valmis teiega seda teemat eh, hiljem arutama. ja nüüd viimane küsimus proua Revolt, kas me oleme reisijatelt küsinud, milline on nende suhtumine meie automaatsetesse väravatesse. jah, me oleme seda küll teinud, mitte loomulikult teaduslikult täiuslikus keskkonnas, kuid me tõesti oleme küsinud reisijate käest seda, kui nad meie süsteemi läbivad ja me oleme saanud teada, et neile see süsteem meeldib, aga nad peavad sellega harjuma. see süsteem on küll väga lihtne, kuid äh, alguses on neile võib-olla keeruline see, mm, et leida õige ähm, passilehekülg äh, üles, aga tegelikult on see süsteem lihtne. ja sellega ma praegu piirduksingi. suur aitäh, härra Harmsmaa. ja viimasena saab sõna nüüd härra Barcelona. ma püüan nüüd äh, võimalikult konkreetselt rääkida. politseiametnikuna, kes töötab äh, nii-öelda tulejoonel, äh, pean ma ütlema, et mul ei ole infot absoluutselt kõige kohta. ma ei saa öelda teile seda, kes säilitab andmeid, kes haldab andmeid, kahjuks me seda lihtsalt ei tea. mis puudutab härra Krimisi küsimust ähm, automatiseeritud piirikontrolli väravate kohta Alžesiirase piiripunktis, äh, siis meil on riiki sisenemise ja riigist lahkumise mm, ala reisijatele, ma ei tea, kas me laiendame seda tulevikus ka sõidukitele, ma ei oska seda veel öelda, aga pidage meeles, et Algeciras on nii-öelda pilootsadam selliste äh, piirikontrollide läbiviimisel Äh, loodetavasti see süsteem saab toimima äh, selle kuu lõpuks äh, ja see automatiseeritud piirikontrolli värade süsteem on mõeldud Euroopa Liidu kodanikele, kes on üle kaheksateistkümne aasta vanad, aga see tõesti aitab meid meie töös see aitab eraldada kolmandate riikide kodanike voo Äh, Euroopa kodanike voodudest ja see aitab meil asju kiiremini teha. ma ei oska praegu öelda, mis tulevikus sõidukitega saab. igatahes proua Alvarez, mis puudutab äh, ooteaegu suveperioodil, siis äh, see kõik on seotud erinevate faktoritega, see sõltub konkreetsest politseinikust ja laevade sammumise tsüklist kui eh, laev saabub ja autod sealt väljuvad ja reisijad eh, piiripunktist läbi lähevad, eh, siis ma ütleks, et aega kulub kolmkümmend kuni nelikümmend viis minutit kogu protsessi peale. aga see kõik sõltub olukorrast sest et alati ei ole olukord ühesugused, et mitte kõikide dokumentidega ei ähm, toimita ühtemoodi, äh, mõnikord äh, peab vaatama passis ka templeid, mõnikord mitte. ja seetõttu oleme meie huvitatud äh, nendest vahenditest, ähm, mis meie tööd kergemaks muudavad. mis puudutab nüüd hooajatöölisi, kes Hispaaniasse tulevad siis äh, kui me räägime Al Jazeerasest, äh, siis äh, just naised tulevad meie riiki maasikahooajal maasikaid korjama ja sageli on meil äh, inimeste ja mm, nimekiri, kellel on viisad, loomulikult meil on ka viissüsteem, mis toimib ja see on äh, meie elu palju lihtsamaks muutnud. Äh, viisainfosüsteemiga me saame kindlaks määrata seda, kas fotosid on, on muudetud või mis infot on edastatud ja nii edasi, see aitab asju kiirendada ja nüüd Ceuta eh, linnast eh, pärit hooajatöötajad, eh, ma ei tea, milline on olukord seal täpselt. kahjuks selle kohta mul informatsiooni ei ole. härra Dias de Mera, te ütlesite, et me oleme politseiametnikud, kes töötavad nii-öelda eesliinil meie oleme need, kes äh, haldavad neid andmeid ja ähm, tegelevad inimestega, mina pean ennast ausaks inimeseks, isegi enne, kui ma politseinikuks äh, sain, äh, viidi minu kohta läbi taustakontroll. meie tausta kontrollitakse selleks, et tagada, et kõik on hästi. meie oleme äh, töö selleks, et kaitsta inimeste julgeolekut. Äh, äh, meie ei kohtle inimesi halvasti, isegi need, kes tulevad võltsdokumentidega meie riiki, äh, isegi need inimesed saavad korrektse kohtlemise osaliseks, neid ei kohelda mõrvaritena Äh, väga paljusid inimesi petetakse nende endi koduriigis, nad ostavad passi sellepärast, et nad tahavad äh, paremat elu endale võimaldada ja nad ei, tegelikult päris täpselt ei saagi aru, mis äh, toimub. me ei ole need kurjamid, me püüame omalt poolt teha oma tööd nii hästi kui võimalik, kasutades ära need ressursid, mis meie kasutuses on seda ma tahtsingi öelda ja suur aitäh veel kord võimaluse eest siia tulla. suur aitäh, härra Barcelona Reone kolleegid, nüüd oleme me jõudnud oma kolmanda paneeli lõppu. tahaksin tänada kõnelejaid äh, siin paneelis ja ka sõnavõtjaid saalist. tegemist on olnud väga kasuliku äh, arvamuste vahetustega, loodetavasti olete te minuga ühel meelel. ja nüüd äh, annan ma paneelis osalejatele veidi aega öö, oma kohad sisse võtta ja ma palun, et härra Mävelas tuleks äh, nüüd äh, siia äh, arutelu modereerima ja viimases paneelis on meil kaks peakõnelejat, kolleeg Selen ja proua Brouer. Thank you. okay, dear colleagues what.... Uh, nii, kallid kolleegid, jätkame nüüd oma tööga ja aruteluga. Te kõik teate, kuidas nüüd meil asjad käivad teate, et me hakkame nüüd rääkima väga tundlikust teemast, milleks on õiguskaitseorganite juurdepääs nendele süsteemidele, mis meil juba olemas on ja nendele uutele süsteemidele ka, mis meil tulevikus äh, kunagi olema saavad. nagu te teate, siis meil on äh, kaks äh, kõnelejat, üks neist jõuab varsti ka siia ja seetõttu annan sõna esimesele kõnelejale ja siis meil on aega ka aruteluks umbes tund aega ette nähtud. Ähm, proua Sõlen on esimeseks äh, sõnavõtjaks, äh, tema on äh, terrorismivastase võitluse üksuse juht Saksamaa siseministeeriumist, annangi teile nüüd sõna, proua Sõlen. härra Sõlen siiski suur aitäh, suur aitäh selle eest, et mul on täna siin võimalus äh, Ähm, rääkida äh, meie nägemusest, äh, mis puudutab terrorismivastast võitlust ja organiseeritud kuritegevuse vastast võitlust. ma äh, loodan, et ma saan siin omalt poolt ka midagi lisada ja teid, teie öeldust toetada. lugupeetud daamid ja härrad, nii organiseeritud kuritegevuse kui ka terrorismi valdkonnas näeme me rahvusvahelisust Äh, ja ka äh, spetsialiseerumist kurjategijate poolt. raske ja organiseeritud kuritegevus äh, liigub Euroopa turgudele ja tegemist on atraktiivse turuga äh, Ähm, organiseeritud äh, kuritegevusele, kurjategijatele ja need kurjategijad tegutsevad siin väga operatiivselt ja professionaalselt. rahvusvaheline äh, terrorism näeb äh, läänemaailmas värbamispotentsiaali, aga ka tegutsemisruumi. ja ähm, värbamine, propaganda, koordineerimine, koordinatsioon, kuritegelike rühmade vahel leiab suuresti aset ähm, küll veebimaailmas, kuid see ei tohiks meie pildi hägustada. Äh, need terroristid peavad siiski lõppude lõpuks ka liikuma ringi, nad peavad füüsiliselt ähm, kohale minema ja äh, see tähendab siis seda, et äh, nad ei tegutse mitte ainult virtuaalmaailmas, vaid liiguvad ka reaalselt ringi ähm, kuritegelike rühmituste eesmärgid on sageli erinevad, kuid reisimisvajadus on neil ühine. üksikisikud või rühmitused liiguvad ringi ja see on väga oluline osa nende tegevusest. ja Äh, need inimesed tegutsevad äh, professionaalselt, nad äh, on saanud koolitust selleks, et politseimeetmeid näha, avastada. mulle on näidatud pilte sellest, kuidas politseid püütakse petta, nende meetmeid vältida, ähm, kasutatakse kommunikatsioonivahendeid, varjatakse oma kommunikatsiooni ähm, krüpteerimise abil ja kasutatakse sümboleid oma reisimarsruutide varjamiseks ja nii edasi. ja seetõttu kesksete aspektide puhul eh, peavad nad oma organisatsioonide eh, raames eh, Äh, tuginema inimestele, kelle puhul nad peavad olema kindlad, et nad, need inimesed omakorda ei tööta luureteenistuse või politsei huvides. ja siinkohal äh, on oluline roll mängida ähm, terroristide päritoluriikide kolmandatel, äh, kolmandate riikide kodanikel. Äh, tegemist on inimestega, kes äh, mängivad olulist rolli terroristlikes organisatsioonides, me räägime logistikutest, me räägime operatsioonide planeerijatest, me räägime väga spetsialiseeritud kriminaalidest, kes olulist rolli siin mängivad ja kes püüavad ise ka ringi liikuda, reisida äh, ja nad püüavad oma liigumist ja tegevust äh, peita võtta, äh, näiteks näiliste ärireiside abil, äh, äh, näiteks kasutavad nad ka võltsitud dokumente, nad kasutavad võib-olla ka seaduslikke dokumente, minu kolleegid on saanud teada ka seda, et meil on selliseid inimesi, kes on saanud erinevaid dokumente seaduslikke kanaleid pidi, kes seda siis ära kasutavad. ja liikmesriikide julgeolekuasutused ja korrakaitseasutused teevad kõik selleks, et et terroristide plaane võimalikult vara äh, avastada sageli on see saat-, sageli on seda saatnud ka edu, kuid kahjuks on ka mõned kurvad sündmused äh, aset leidnud, millele saab ainult äh, siis pärast reageerida või hiljem reageerida, näiteks Pariis, Brüssel, Kopenhaagen on sellised juhtumid kahjuks. ja kui me me tahame kaitsta Euroopa vabaduse ja turvalisuse ruumi, siis äh, me peame leidma selliseid pidevpunkte, millega seda tasakaalu äh, kaitsta ja saada. ja äh, ma arvan, et kui me ähm, räägime arukate piiride paketist, siis ka siin on oluline leida tasakaal ja ma usun, et tasakaalu äh, olemuses on ka see, et julgeoleku aspekti tuleb äh, rohkem tähele panna, mina tulen sellest valdkonnast ja sellele ma oma ettekandes ka keskendun kui me räägime äh, kolmandate riikide kodanike reisimisest Euroopasse ja Euroopast väljapoole, siis sellega on võimalik julgeoleku ähm, aspekti suurendada, julgeoleku Ähm, asutused teevad tööd selleks, et suuremat julgeolekut tagada. ja mina leian, et ähm, ähm, kui me siin edasi liigume selles valdkonnas, siis äh, me saame suurema julgeoleku tagada, ma saan ilma kaheaastase testperioodita seda juba öelda, et äh, korrakaitseasutustel, julgeolekuasutustel asutute, asutustele äh, see reisimise äh, jälgimise süsteem on väga oluline, riiklikud äh, süsteemid on juba töös olnud ja nende näidete abil võime öelda, et jah, see on toonud kaasa julgeolekut ja see mõjutab ka inimeste liikumist ja see on minu arusaam eksperdina kolmandate riikide kodanike eh, riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete kasutamine ei ole loomulikult mingi võlurohi eh, korrakaitseasutustele, aga see annab meile eh, võimaluse pusletükid korda seada selgeks pildiks, pusle koosneb ju üksikutest tükkidest ja samamoodi on meie kasu- kasutuses väga palju erinevaid õiguskaitsealaseid ja luureteenistuslikke instrumente, millega me püüame võrgustikustruktuure mm, tuvastada eh, ja siis me tahame neid eh, instrumente ka kasutada ja eh, mida paremini me neid erinevaid instrumente ühte võrgustikku kokku toome, seda paremini on võimalik seda pilti selgemaks muuta ja seda edukamad me oleme Ähm, erinevate kuritegelike valdkondade vastases võitluses see on see äh, vahend, äh, millega on võimalik olnud minevikus juba erinevaid äh, terrorirünnakuid Euroopas ka ära hoida. sellega on võimalik kuritegelikke rühmitusi jälitada ja mina olen veendunud, et riigi sisenemise ja riigist lahkumise süsteem saaks tuua endaga kaasa rohkem julgeolekut koostööd ähm, ja parema tegutsemisvõimaluse julgeolekuasutustele ja ma nüüd olen kirjeldanud olukorda abstraktselt, aga nüüd ma tahaksin minna konkreetsemaks. kõigepealt tahaksin ma alustada nende instrumentidega, eh, millest me siin juba kõnelenud oleme. Ähm, mõningaid instrumente on siin esile toodud, näiteks isikuandmete eelteave või PNR andmed kui Euroopa üleselt nendes nüüd kokku lepitakse, siis need on äh, instrumendid, mis on äh, abiks. Äh, aga kuna ei kasutata mitte ainult õhuteid reisimiseks, vaid ka maismaateid, näiteks ISISe mm, uued potentsiaalsed liikmed, kes Euroopast lähevad Süüriasse relvastatud võitlusesse, siis need inimesed ei liigu mitte ainult lennukite abil nendesse piirkondadesse, piirkondadesse, vaid kasutavad ka maismaateid ja eh, seetõttu ei aita isikuandmete eelteave ja lennureisijate andmeid meid ainult edasi. ja siis Schengeni infosüsteem eh, ja eh, me oleme õigel teel, kui me seda kasutame Eh, selleks, et eh, võõrvõitlejate vastu võidelda paremini, kuid eh, see süsteem aitab meid ainult siis, kui see isik on Schengeni informatsioonisüsteemis registreeritud ja kui me õigeaegselt seda ka tuvastame, ehk siis kontrolliliin peab olema mm, piisavalt kiirelt paigas, aga kui inimene ei ole näiteks Schengeni infosüsteemi riiki sisenemisel sisestatud ja kui info jõuab meile alles pärast riiki sisenemist, et e, siis ei aita see süsteem meid väga palju edasi. ja tegelikult sama kehtib ka viisainfosüsteemi kohta, kus e, taotlejaid kontrollitakse, aga see ei ütle meile midagi selle kohta, kas see isik on juba reisinud siia või kas e, see isik on Euroopast ka välja liikunud ja eriti, kui me räägime viisavabadest kolmandatest riikidest, kes viisi ei pea kasutama ja ei kasuta ka. Äh, iga nimetatud äh, instrument on igati õigustatud äh, ja mm, väärtuslik instrument, kui me räägime kuritegevuse ja terrorismivastasest võitlusest, aga olgem siiski realistid, me kõneleme siin mitte mingist ähm, võlurohust ju, kui me isoleeritult ja üksikult neid ähm, aspekte vaatame, siis Ehm, ei eh, ole nad juba õlurohuks. ainult siis, kui me erinevad instrumendid kokku toome, meetmed kokku toome, ehm, saame me olla edukad, kui me räägime eh, terrorismi ja kuritegevuse vastasest võitlusest. ja eh, see jääb kehtima ka arukate piiride puhul. migratsioon on siin väga olulise tähtsusega, ma tean seda ja seetõttu täna ma olen nii-öelda kõrvaluse täitja siin, sellepärast äh, et äh, sest äh, ma usun, et julgeolekujõud Äh, võivad seda saada ka kunagi kasutada, aga see kindlasti oleks meile äh, suureks abiks, äh, sest see aitab meil reageerida vajalikul määral siis võimalikule ohule ja ohtude elimineerimine ja kõrvaldamine on väga oluline teema ja sellele ma keskendun ka kohe. väga oluline on eh, selliseid andmeid kiiresti saada ja oluline on see, et need andmed oleksid ühtses võrgustikus eksperdidel peab olema võimalus äh, vähese koormusega saada või lihtsalt saada selge äh, pilt olukorrast selleks, et olukorrale reageerida. ja ma tahaksin siinkohal tuua mõningad näited rahvusvahelise terrorismi vastasest võitlusest. kõigepealt ma tahaksin alustada järgneva stsenaariumiga nii need stsenaariumid, millest ma nüüd räägin, ei olegi väga fiktiivsed, ehkki nad võivad selliselt kõlada. Ähm, ja äh, tegemist on vanade juhtumitega ja me saame neid praegu abstraktselt siin äh, vaadata. esimene stsenaarium, partnerteenistus, äh, mis ei asu Euroopas, on saanud infot selle kohta, et äh, terrorirünnakut plaanitakse Saksamaal läbi viia ja annab meile ka sellekohast informatsiooni, kuid kahjuks ma pean ütlema, et see ei ole üldse mitte ebatavaline. sellist infot me saame vägagi sageli ja siis on meie kohustuseks see info konkreetsemaks muuta ja eh, lisaks eh, öeldakse, et kahtlusalused on eh, Prantsusmaal ja Saksamaal, ehk siis meil on sellised infokillud, mille me saame oma partnerteenistuste käest seoses erinevate operatiivsete meetmetega ja me saame siis informatsiooni selle kohta, et ka Saksamaal on selliseid isikuid, kes sellesse pilti võivad sobistuda ja äh, edasine info äh, ütleb siis ka, et äh, väljaspool Euroopat on üks äh, isik, keda peetakse mm, planeerijaks ja siis me teeme kindlaks, et tegemist on ISISe operatiivse planeerijaga, tegemist on isikuga, kes rünnakute ettevalmistamisel mängib väga olulist rolli, kes värbab uusi inimesi, ja kes äh, planeerimistegevusega siis tegeleb äh, tavaliselt äh, selline isik reisib meie juurde väljastpoolt. ja kui me räägime sellest isikust, siis me teame, et lisaks seadus liikele dokumentidele kasutab ta ka võltsitud dokumente, need võltsitud dokumendid võivad pärineda äh, Äh, näiteks erinevatest äh, mm, varastatud dokumentidest, dokumendi blanketid võivad olla ka varastatud, näiteks Süüria puhul äh, on päris palju varastatud just dokumendi blankette, sellised asjad tõesti juhtuvad, leiavad aset ja siis võib leida ka, et inimesed kasut-, võib aset leida ka see, et inimesed kasutavad palju varjunimesid nende dokumentide abil ja nüüd äh, on äh, vaja teada seda, kas see isik äh, Äh, on Euroopasse reisinud või mitte, mida see meie jaoks tähendab? kõigepealt tähendab see seda, et äh, meie partnerite vihjed, äh, mis tulevad väljastpoolt Euroopat, on midagi, mida me peame väga tõsiselt võtma, aga see tähendab ka seda, et terroristirünnaku planeerimisfaas on juba alanud ja ilma riigi sisenemise ja riigist lahkumise süsteemita ei oleks võimalik selliseid asju nii lihtsalt avastada ja kui äh, nüüd mõelda võltsitud dokumentidele või teistele dokumentidele, siis selge on see, äh, et äh, biomeetriliste andmete funktsioon mängib siin väga olulist rolli ja annab meile selge pildi olukorrast aga meie jaoks on oluline teada ka see, kas inimene äh, on ka siit väljapoole reisinud äh, teatud ajaperioodi jooksul. Äh, see tähendaks seda, et tema missioon on lõppenud. see tähendab seda, et kui inimene on ära reisinud, siis on planeerimisfaas lõppenud ja see operatsioon on liikunud edasi järgnevasse faasi ja see tähendab seda, et terrorirünnaku oht on äh, palju kõrgem, palju suurem kui varem ja kui äh, selline väljareisimine on aset leidnud äh, ja ohutase on piisavalt kõrge, siis see loomulikult tähendab seda, et meie oma kaitsemeetmeid ka muutma peame, me peame neid tugevamaks muutma. ja meie peame need üksikud äh, infokillud äh, kokku tooma selleks, et äh, lõpuks pilt selgeks muutuks. meie jaoks on oluline ähm, teada ka seda, kui me oleme näinud seda võrgustikupilti, et kas on veel isikuid, kes selle võrgustikuga on seotud, need on väga olulised infokillud, kuid kahjuks on olukord praegu selline, et me ei saa rääkida mitte ainult üksikjuhtumitest või üksikutest sündmutest, vaid kui me räägime terrorirünnakutest, äh, siis äh, me peame rääkima ka samaaegselt toimuvatest erinevatest rünnakutest, sündmustest. ja ähm, me peame äh, vaatama, kas selle võrgustiku inimesed on reisinud ka mujale äh, Äh, kui ainult ühte kohta ja seetõttu mängib äh, see EES-süsteem minu arust väga olulist rolli. kahjuks äh, selline info jõuab meieni ajalise viivitusega ja õigeaegselt sageli seda ametitel ka ei ole. see info jõuab nendeni kinnivõtmiste läbi, läbiotsimiste läbi, läbi ja selline info võib jõuda meieni juba või alles siis, kui reisimine on juba aset leidnud, reis on ära toimunud näiteks ähm, fiktiivne nimi Abdullah Al-Hazan äh, on kaks nädalat tagasi Saksamaale jõudnud äh, selleks, et kolmele isikule juhtnööre anda, kes äh, siis peavad ähm, midagi tegema, läbi viima, need kolm isikut on näiteks Põhja-Aafrikast pärit ja siis meil on selline ähm, fragment, andmetel põhinev info ja sellest äh, tuleb siis lähtuda ja see kõik on väga keeruline, te võite seda endale isegi ette kujutada. ja seetõttu eh, pooldan mina ka piisavat andmete säilitamise perioodi eh,, see periood on väga olulise tähtsusega, kui me räägime info ajalisest korrastamisest eh, Äh, me oleme selles valdkonnas juba häid kogemusi saanud äh, ja ma olen veendunud, et kui me räägime äh, siin sellest nüüd ka edaspidi, siis me kindlasti leiame selle teema puhul hea tasakaalustatud lahenduse andmekaitse aspektide ja selle aja pikkuse vahel. kindlasti tuleb arvesse võtta julgeolekuaspekte ja võimalikku eelandmete säilitamist ja nii edasi. ja ma tahaksin oma näite nüüd lõpetada, aga ma tahaksin äh, siin ka ühe vastupidise näite tuua. näiteks meil on kolmandate riikide kodanikud, kes äh, Euroopast lahkuvad selleks, et äh, lõppude lõpuks Süüriasse võitlusesse asuda. tegemist Äh, on kolmandate riikide kodanikel, kellel on teatud staatus küll Euroopas, nad äh, liiguvad Euroopas siis äh, võitluses, nad viibivad üle kuue kuu välismaal. ka see on väga huvitav informatsioon meie jaoks sellist infot me saame muidugi siis alles, kui see inimene on juba välja reisinud, ära reisinud äh, ja me äh, saame seda teada, et see inimene on äh, terroristidega liitunud, kui ta näiteks Youtube'is või kusagil äh, džihadistide hulgas üles astub. ja siis meil on vaja seda informatsiooni, millal inimene on kuhu liikunud ja kuidas sellesse isikusse suhtuda, kas ta Äh, võib veel mingeid edasisi tegusid toime panna. ja ma tahaksingi nüüd lõpetada, et äh, mm, tegelikult on ka teisi kuritegevusvaldkondi, näiteks uimastikaubandus, äh, kus see kõik on oluline. ka siin on logistikud, mm, operatiivtöötajad, kes tegutsevad ja näiteks eh, uimastikartelli logistik eh, on Euroopasse teel või on juba Euroopas ehm, sellekohane informatsioon jõuab meieni, kas me saame seda informatsiooni muu infoga siduda, ehm, näiteks eh, mis puudutab muud infot uimastikaubanduse kohta. Ehm, ja kui kogu see info kokku tuuakse näiteks kui me räägime siis uimastikaubandusest, siis äh, reisimine ja liikumine, ähm, inimeste liikumine on väga oluline. Äh, see annab meile selgema pildi äh, ja siis saavad julgeolekuasutused paremini tegutseda. see on ääretult oluline element millal isik riiki sisenes, millal ta sealt lahkus. see on info, mis panustab suuresti kogu pildi kokkupanemisse. ja ka sel põhjusel tahaksin ma siinkohal öelda, et meie jaoks julgeolekujõudude jaoks ei tohiks Äh, kõrvale heita seda, et me peame tagama ju, julgeolekul ja vabadustel taganeva, äh, rajaneva ala Euroopas. Äh, aga sõltumata sellest, kas meil saab olema EES-süsteem või mitte, tuleb siiski proportsionaalselt reageerida inimeste liikumisele ja ma usun, et et äh, see süsteem tegelikult vähendaks äh, koormust ja samal ajal äh, äh ei mõjutaks seda negatiivset inimeste liikumist äh, eriti kui me räägime terroristlike rünnakute ärahoidmisest. ja tegemist on vaid väheste näidetega, mille ma siin äh, välja tõin. mina olen valmis nii arutelu jooksul kui ka tulevikus äh, teiega nendest aspektidest täpsemalt rääkima. ma olen valmis ka äh, julgeolekuasutuste vajadustest teile rääkima ja neid teiega jagama. suur tänu tähelepanu eest! Thank you was a very interesting suur tänu, väga huvitav äh, visiit äh, teie probleemidesse. järgmine küleleja on äh, proua Evelyn Brouer, kes on migratsiooniõiguse ekspert ja meil on hea meel talle sõna anda, et ta räägiks siis hoopis teisel teemal. suur tänu, härra esimees mul on väga hea meel, et mind on kutsutud siia äh, juriidilise eksperdina. ja saan rääkida Euroopa Parlamendi liikmetele, liikmesriikide parlamentide liikmetele, kes on väga tähtsad selles protsessis ja ma arvan, et me kõik oleme ühel meelel, et e-piir toob meile lisandväärtust. see teema äh, on minu jaoks huvitav olnud mitte ainult õiguseksperdina ja teadusuurijana, Ähm, vaid ka Myersi komisjoni liikmena. tegemist on vabaühendusega, kes on äh, tegelenud äh, andmebaaside temaatikaga juba päris kaua aega. ja oma sõnavõtus tahaksin ma keskenduda kolmele kriteeriumile, mis minu arvates on äh, järgnevas arutelus väga olulised legitiimsus, tõhusus ja proportsionaalsus. Need ting-, neid tingimusi, neid kriteeriume tuleks minu arvates arvesse võtta, sellepärast et neid on ka Euroopa kohtud äh, korduvalt rõhutanud, Euroopa Liidu kohus äh, ja Inimõiguste kohus äh, Strasbourgis. ja me räägime ka eelmise aasta kõige tähtsamast otsusest Euroopa kohtuotsusest andmete säilitamise direktiivi kohta. aga enne, kui me üksikasjade kallale asume, tooksin ma kaks näidet minu tööpraktikast, mis mulle meenusid seoses piirikontrollide ja andmebaasidega. kõigepealt, ma mäletan oma varasematest uuringutest Schengeni infosüsteemi loomise kohta et äh, enne kui äh, SIS käivitus, kohtusin politseiametnikega, ja enne, kui see süsteem käivitus, siis politseiametnikud suhtusid sellesse äärmise kahtlusega ja umbusuga. Nad ütlesid, et nad usuvad ähm, rohkem kahepoolsesse koosseis, koostöösse ja äh, politseiametnike vahelisse infovahetusse, kus nad tunnevad oma partnereid ja teavad, kellele info annavad. Euroopa andmebaasi loomisega oli neil tunne, kaotavad nad äh, osa kontrollist edastatama info üle nüüd kakskümmend aastat hiljem võib siin Schengeni infosüsteemi pidada äh, edukaks, äh, kuna tegemist on olnud äh, konkreetsete eesmärkide ja tingimustega süsteemiga, aga samas see umbusk, esialgne umbusk rõhutab seda, kui oluline on usaldus sellistes, sellises kontekstis. minu teine näide puudutab äh, Äh, seda et, et kakskümmend viis protsenti Hollandi politseiametnikest, kes tegelevad kriminaaluurimisega, pidi, ähm, keeldusid andmast oma DNA-d äh, selleks, et elimineerida nende DNA äh, uurimistest. Nad kartsid, et neid tundlik, seda tundlikku infot võib keegi kunagi valesti ära kasutada ja hoolimata sellest, ja, ja äh, kõrgematasemelised politseiametnikud selgitasid, äh, et äh, miks nad kardavad, et selliseid andmeid säilitatakse, sest et suurt andmebaasi võib rünnata, andmeid võib siis ala kasutada ja nii edasi ja nii edasi. see rõhutab samuti, kui oluline on usaldus sellise andmebaasi loomisel mida me tahame, mida meil on, mis meil juba on ja mida meil vaja on, peaksime me endalt küsima. me peame küsima kõigepealt seda, mida me tahame ja mida meil vaja on. piiri on väga raske defineerida, aga kui me räägime Euroopa välispiiridest ja välispiiride kontrollist, siis oleme me sege-, reeglina äh, nõus sellega, et piirikontrolli eesmärgiks on äh, ebaseadusliku rände takistamine, äh, meelepärase asüülipaiga valiku takistamine, seaduspärase äh, rände ja vaba liikumise lihtsustamine. Äh, rändekontrolli jaoks on meil juba kaks äh, toimivat infosüsteemi, Schengeni infosüsteem, millele siin juba viidati, viisa infosüsteem ja lisaks sellele veel ka Eurodac, kus on kõikide asüülitaotlejate sõrmejäljed ja, ja selle süsteemi abil määratakse, milline riik on vastutav nii siis, kui VIS on äh, süsteemid, millele on õiguskaitseasutustel juurdepääs, VIS-i puhul on määruses juba konkreetselt äh, rõhutatud seda, et selle eesmärgiks on ka takistada liikmesriikide äh, ohtu sisejulgeolekule. ja kahekümnendast juulist kaks tuhat viisteist on ka Eurotac õiguskaitseasutustele avatud pidage meeles seda, et kõik need kolm süsteemi on mõeldud kolmandate riikide kodanikele. viis eurotaki osaliselt sisse äh, ei ole mõeldud äh, kriminaaluuringuks või kriminaalkahtluse äh, uurimiseks, need on mõeldud ainult migratsiooni jaoks. sissi võib kasutada ka Euroopa vahistamismäärusega seoses ja reisija infodirektiivile, nõndanimetatud API direktiivile viidati siin samuti, seda saab sam samuti kasutada äh, piiridel, aga lisaks peale selle ei ole meil mitte mingisuguseid suuri süsteeme, kus oleks informatsiooni äh, tegelikult Euroopa Liidu kodanike kohta. ja selline, sellisele andmebaasile oldi väga selgelt vastu, kui ta äh, arutati Euroopa passi määruse üle nii, aga mida meil siis on vaja veel lisaks sellele, mis meil juba on? nüüd, kus on toimunud äh, kohutavad äh, rünnakud Euroopa pealinnades, Pariisis, Kopenhaagenis, on vaja üha rohkem meetmeid selleks, et julgeolekut suurendada. ja asjaolu, et poliitikud äh, on toonud e-piiri ja broneeringu infosüsteemi päevakorras tähtsale kohale, paistab olevat selle, nende arengutega seotud. aga me peaksime endalt küsima, kas siis äh, e-piiri andmed või broneeringu infosüsteemi andmed aitaksid meil üldse ära hoida selliseid julgeolekuohte. pidades silmas seda, et äh, need, kes need rünnakud toime panid, olid politseile teada, äh, sisejulgeolekuagentuurid, politsei jälgis neid inimesi, nii et kas me ei peaks hoopis keskenduma hoopis sellele, millised faktid ja tingimused aitaksid, äh, oleksid aidanud meil selliseid rünnakuid ära hoida? mõned nendest ründajatest olid äh, Euroopa Liidu kodanikud äh, ja lahkusid riigist pärast seda, milline on, millist kasu oleks siis olnud õiguskaitseasutustel äh, sellisele äh, süsteemile juurdepääsust, mis me siin rääkisime? mul on selline tunne, et ehkki komisjon kaasas kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta pro-, ettepanekusse õiguskaitseasutustele juurdepääsu, pole sellest vajalikkusest piisavalt räägitud. me kuulsime ka eile et plaanitakse andmete säilitamise aega pikendada viiele aastale lühema ajavahemiku asemel, sellepärast et õiguskaitseasutused leiavad, et äh, pikemaajalisem säilitamise aeg on nende töö seisukohast sobivam. minu jaoks on üsna selge, et paistab, et otsus õiguskaitseasutustele juurdepääsu andmisest ja tehniliste tööriistade äh, kujundamisest selle jaoks on otsus, mida saab langetada alles siis, kui on langetatud otsus ähm, selle vajalikkuse kohta ja pärast seda, kui on esmane ülesanne täidetud, ehk siis ähm, rändevoogude kontroll, äh, tuleb tagada mitte ainult ettepaneku tõhusus, vaid ka legitiimsus. ja nüüd õiguslik külg proportsionaalsuse põhimõte ja põhiõigused seoses andmekaitsega, eraelu puutumatusega ja Euroopa Kohtu, kohtupraktika. selles kuulsas Digital Rights Ireland kohtulahendis kaheksandast aprillist kaks tuhat neliteist otsustas Euroopa Kohus, et andmesäilitamise direktiiv ei kehti, sellepärast et kogutakse äh, Äh, ebaproportsionaalselt palju äh, isikuandmeid äh, ka inimeste kohta, kellel pole mingisuguseid seoseid kriminaaluurimisega ja see loob võimaluse andmete kurjasti ärakasutamiseks ja puudub ka eelnev sõltumatu kontroll ja kui me vaatame siis kohtuotsust, siis see kohtuotsus on väga oluline ka teiste Euroopa Liidu õigusloomeliste otsuste seisukohast. kui me võtame vastu e-piiride paketi, siis me peame arvesse võtma kohtu poolt esitatud tingimusi, vastasel korral võivad ka e-piiride paketi sätted muutuda tühiseks. aega on liiga vähe praegu, et rääkida sellest Digital Rights Ireland otsusest teile täpsemalt või teistest Euroopa õigusprak-, õiguspraktika kohtulahenditest, aga selge on see, et äh, põhiõigusi ja äh, õiguste eraelu puutumatusele tuleb äh, põhjalikult arvesse võtta, samuti nagu õigust vabale liikumisele, kolleega nii Euroopa Liidu kodanike kui ka nende kolmandatest riikidest pärit pereliikmete jaoks. siis lõpetuseks. me peame leidma vastused järgmistele küsimustele millise eesmärgi jaoks on meil vaja millist tööriista? see puudutab äh, ka seda, milline, millise ulatusega tööriista meil oleks vaja kui andmesüsteemid ja uued ettepanekud piirduvad ainult kolmandate riikide kodanikega ja otsime äh, konkreetselt inimesi, äh, kellel on Euroopa Liidu kodakondsus ja kes on ohtlikud, siis kas nendest tööriistadest oleks julgeolekuohuga inimeste seisukohast üldse kasuks, siis proportsionaalsuse põhimõttes tähendab seda, et äh, otsuseid tuleb langetada tõendipõlise poliitika äh, käigus. tuleb hinnata olemasolevaid andmesüsteeme, nagu näiteks SIS, VIS ja teisi andmevahetusmehhanisme me teame, et Eurodaki äh, asutakse hindama kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal, võib-olla siis ootaks tulemused ära kõigepealt miks äh, me paistab, paistame me kõik leppima, leppivad sellega, et Europol ei toimi, äh, aga me ei analüüsi Europoli infosüsteemi, mis on mõeldud just õiguskaitseasutuste ja julgeoleku eesmärkide jaoks miks need asjad ei toimi ja mida saaks parandada. selle üle tuleks otsustada enne, äh, kui äh, me asume uusi otsuseid tegema. liikmesriikide parlamendid ja Euroopa Parlament peaksid uurima äh, neid lünki, mis meil praegu on infovahetuses nii Euroopa tasandil kui ka liikmesriikide tasandil ja kolmandaks, uusi eeskirju luues peame me arvestama seda, et mitte ainult andmete säilitamise aeg ei peaks olema piiratud, vaid ka juurdepääsuga ametite arv. Euroopa Kohtu kohtupraktika näitab, et üldise järelevalvesüsteemi loomise so,, so, loomine ei lähe läbi. andmete käitlemine peab olema äh, täpne, usaldusväärne ja turvaline me tahaksime konkreetseid äh, piiranguid ja biomeetriliste andmete mittediskrimineerivat kasutamist. ainult sellise tasakaalustatud ja informeeritud otsustusprotsessi kaudu saame me langetada õigeid otsuseid. ma mainisin alguses usaldust. usaldus on oluline äh, õiguskaitseasutuste vahel, äh, ka Euro-, Nad peavad teadma, et info on usaldusväärne, ei kao kuskile ära, seda ei kasutata kurjasti ära. on vaja ka usaldust äh, poliitikute äh, ja õiguskaitseasutuste vahel. viimased äh, peavad saama uskuda, et neil on kasulikud, tõhusad ja usaldusväärsed tööriistad poliitikute, parlamentide vahel peab olema usaldus, parlamendid peavad teadma, et tehnilisi Äh, tööriistu ei arendata välja ennem, kui demokraatlik kontroll on teostatud ja lõpetuseks usaldust on vaja õigusloojate ja kodanike vahel. Äh, kodanikud peavad saama olla kindlad selles, et need meetmed, mida võetakse, on vajalikud ja tõhusad julgeoleku kaitseks, kuid ei õõnesta nende põhiõigusi, aitäh! suur tänu, professor äh, Braue! nüüd on siis kõigil meil võimalus äh, rääkida nendest asjadest, äh, mille osas eksperdid sõna võtsid ja kõigepealt saavad siis sõna rahvusparlamentide esindajad. härra Ausermann äh, Saksa Bundestagist, palun suur tänu, härra eesistuja. kuigi e-riigi peaeesmärk on milles e, e-piiride eesmärgiks on midagi muud, peaksime me siiski arvestama ka julgeoleku aspektidega selles. info selle kohta, et kas, millal äh, ja kuidas on keegi sisenenud äh, Schengeni alasse, on teinekord väga oluline info selle kohta, et milliseid marsruute pidi inimesed liiguvad ja see loomulikult on omakorda oluline selleks, et äh, saada ülevaade selle kohta, kuidas terroristid ja kurjategijad äh, meie piire ületavad ja, ja toodi meile täiesti tõid meie eksperdid väga olulisi näiteid, äh, eriti härra Selen. minu jaoks on väga oluline see, et julgeolekuasutused saaksid juurdepääsu nendele andmebaasidele. ei oleks äh, sugugi võimalik äh, ette kujutada, et julgeolekuasutustel seda juurdepääsu ei oleks. ma tean, et probleeme muidugi tekitab see, kui keskendutakse ainult julgeoleku küsimustele, julgeoleku küs-, kaalutlused ja andmekaitse kaalutlused teinekord põrkuvad, aga minu jaoks jätkuvalt ei ole küsimus selles, et kas julgeolekuasutusel peab olema juurdepääs või ei, vaid pigem selles, et millistel alustel seda antakse ja kuidas. minu jaoks on väga oluline, et see juurdepääs oleks automaatne ja kiire, analüüs ei ole vajalik, sellepärast et lihtsalt me raiskame aega sellele. suur tänu! järgmine äh, kõneleja on härra Sebastian Gonzalez Hispaania parlamendist, palun. suur tänu, härra juhataja, kõigepealt ähm, ma tahaksin tänada teid selle algatuse ülesnäitamise äh, eest, et olete tänase kohtumise kokku kutsunud äh, e-piiride kohta me oleme kuulnud palju erinevaid seisukohti ähm, erinevatelt, äh, erinevatest valdkondadest äh, nende kahe päeva jooksul ja, ja see on kogu sellele asjale heitnud üsna palju valgust, aga mul on mõned märkused. kõigepealt üks üldmärkus, nimelt äh, Hispaania parlamendi seisukoht e-riigi e piiride paketi kohta ja siis korrakaitseorganite juurdepääsu äh, kohta ka. kõigepealt äh, ma tahaksin öelda, et Hispaania parlamendil juba on olnud võimalus äh, arutada seda äh, seaduseelnõu ettepanekut, mille on teinud komisjon ja me toetame seda, et luuakse selline riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem. see annab meile kindlasti rändevoogude kohta usaldusväärset infot ja loomulikult me toetame ka seda, et äh, parandatakse ähm, reisijate andmete registrite ähm, äh, töövõimet mis puudutab korrakaitseorganite juurdepääsu nendele süsteemidele, ma arvan, et seda tuleks toetada. kuivõrd ma olen veendunud, et äh, see annaks lisandväärtust ja mõtestaks need süsteemid. härra Selen andis meile väga detailse ülevaate kõikidest kaasnevatest riskidest äh, Euroopas praegu. ja ma tõesti arvan, et juurdepääs äh, tuleb anda algusest peale, kui äh, see süsteem käivitub, me ei peaks sugugi ootama aastaid, nii nagu praegu seadusandlus ette näeks. täna hommikul ja eile õhtul ka mõned kolleegid väljendasid äh, vastuseisu sellele, et politseil oleks juurdepääs sellele andmebaasile. ma tegelikult ei saa täpselt nende mõttekäigust aru. ma ei saa aru, miks nad on vastu aga loomulikult äh, see puudutab kogu selle debati äh, kõige olulisemat äh, poolt, nimelt et kuidas see tähendab, mida see tähendab kodanikuvabaduste jaoks. loomulikult selline juurdepääs ei saa olla piiramatu ja sellega ei, ei tohi õõnestada kodanike õiguseid, kuid ähm, nagu proua Brouer ütles, meil on vaja terve rida tagatisi, mm, meil on vaja seda juurdepääsu, aga ikkagi. härra Dias de Mera pakkus välja terve rea asju, millega tuleks arvestada, et äh, natukene neid kõhklusi hajutada. mõned nendest on minu meelest äh, väga huvitavad ja, ja võiks neid ju kaaluda. ja lõpetuseks ma tahaksin öelda, et äh, me oleme kõik väga mures terrori arengu osas, me kardame terrorirünnakuid me oleme tõesti sellega kimpus, et kuidas selle vastu võidelda. väga oluline on see, et, et meil oleksid, et kogutud andmetele võiksime me loota ja et neid talletataks piisavalt kaua, et ei tekiks seda ohtu, et nende andmete väärtus kaoks. ja lõpetuseks minu jaoks väga-väga oluline punkt, nii nagu proua Brouer ütles kõik sõltub usaldusest. me peame kuidagi äh, julgeoleku ja andmekaitse küsimused saama omavahel tasakaalu. järgmisena Euroopa Parlamendi saadik proua Revolt, mis puudutab e-piiride paketi eesmärke, neid on kaks, kõigepealt äh, tagada kolmandate riikide Eh, kodanike jaoks, kes tihti Euroopas Liitu leiavad, eh, lihtsustada piiri ületamist ja teiseks peame me lihtsustama siis piirikontrolli eh, meie välispiiridel. aga nüüd, kas siis korrakaitseorganid, politseiüksused peaksid sama juurdepääsu selle andmebaasile, see on meie tänaste arutelude keskmes. sellised arengud, et need saavad selle juurdepääsu, peavad läbi tegema kõigepealt hinnangu selle kohta, et kui palju sellest oleks kasu võitluses terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastu ja tuleb selgelt välja tuua milline lisandväärtus võiks olla e piiridel selle eesmärgi täitmiseks igal juhul on täiesti oluline see et juurdepääs politseiüksustele oleks eh, karmilt eh, reguleeritud eh, ja et see vastaks sellistele tingimustele nagu proportsionaalsus vajalikkus ja inimõigused meil on vaja tugevaid tagatisi sellele et on tagatud eraisiku pii- mm, puutumatus ja andmete kaitse, aga minu küsimus, et siis kas praegused andmebaasid ei ole piisav terrorismivastaseks võitluseks ja kuritegevuse vastaseks võitluseks vis- ja siis süsteemid, proua Brouer rääkis sellest, aga kas võiks rääkida natukene konkreetsemalt? ja teie meelest, kas äh, e-piiride süsteem tagaks liikuvuse Euroopa Liidus ja võitluse terrori äh, vastases võitluses, kas need kaks eesmärki võiksid omavahel üldse olla kuidagi kokku sobivad, suur tänu. suur tänu, proua Koivu. nüüd äh, meie Leedu kolleegil järgmisena sõna härra Sta- äh,, Sepp, Separas. suur tänu, härra esimees. ma tahaksin äh, liituda nende kolleegidega, kes avaldasid toetust sellele, et äh, korrakaitseorganitel oleks juurdepääs riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile, EES-ile. meie toetame seda, et ähm, oleks neil see juurdepääs ja miks, sellepärast et meie kogemus on seda niimoodi tõestanud, meil on siseriiklik süsteem paigas ja meie tolli ja piirivalveorganid, vabandust, tolli- ja maksuametid kasutavad seda süsteemi väga hoogsalt selleks, et äh, vältida kuritegusid ja jõuda kuritegude jälile. meie toetame neid riike ja institutsioone, kes äh, selle poolt, et äh, nendele andmetele oleks korrakaitseorganitel juurdepääs. väga paljud erinevad riigid, ähm, Hispaania, Saksamaa, Šveits on öelnud, et see on vajalik. on mõned äh, meie seast, kes äh, on mures olnud sellepärast, et äh, sellest võikski, võib-olla kujunebki selle ettepaneku peamine eesmärk, aga tegelikult äh, loomulikult mitte, see peaks jääma ikkagi teiseseks eesmärgiks. ja siis on räägitud kuludest, investeeringutest sellesse süsteemi. räägitud sellest, kas see investeering hakkab tooma tulu loomulikult juurdepääs nendele andmetele tähendaks seda, et äh, sellest süsteemist on äh, rohkem kasu. härra Demera rääkis andmekaitsest ja sellest, kui oluline see on. Leedu andmekaitse inspektsioon on oma seisukohta väljendanud ja saatis selle ka Leedu parlamendi vastavasisulisse komisjoni äh, selleks, et hoogustada arutelusid. komisjoni arvamus oli üsna selge härra Dias de Mera ütleb, et äh, erinevad äh, asutused saavad juurdepääsu nendele andmetele, kas politsei või siis äh, žandarmid äh, ja nii edasi. Leedus on natukene teistsugune süsteem kui Soomes. meil ei ole tegemist äh, äh, otseselt piirivalvuritega, kes ega ka tsiviilisikutega, kes piiri kontrollivad, vaid pigem on tegemist sellise Äh, sõjapolitseiga. peamine eesmärk on äh, selle ettepaneku puhul kindlasti see, et milliseid andmeid kogutakse ja kui suures mahus seda tehakse. täna on räägitud siin ka Euroopa Kohtu lahendist, meie toetame seda. iga äh, organ, kes suudab ära tõestada, et neil on neid andmeid vaja, peaks ka selle juurdepääsu saama meie toetame kindlasti seda, et äh, andmepaksid peaksid avanema nii kiiresti kui võimalik, erinevalt sellest, mille pakub praegu välja komisjon. algusest peale peaks olema juurdepääs kõigil sellele süsteemile Pariisi ja teiste linnade kogemus äh, loodetavasti tänu sellele ei jõu, ei jõua kordamisele. järgmisena meie Malta kolleeg, palun, teil on sõna. suur tänu! me oleme oma kohtumise äh, lõpuossa jõudmas ja oleme siin rääkinud äh, paar päeva e-piiride küsimusest ja oleme nüüd siis selles lõpus jõudnud teema juurde, mis on ikka e, jälle esile kerkinud ja millest täpsemalt rääkis härra Stelen. nimelt, et kuidas saavutada tasakaal e, ja, ja sellest tasakaalust võiks rääkida erinevatest vaatevinklitest. eile me alustasime oma arutelusi põhimõtteliselt sellest, et me rõhutasime seda, et meil on vaja uusi süsteeme selleks, et lihtsustada piiriületust et, et see oleks lihtsam, et oleks äh, kasvavate reisijate vooga lihtsam meil tulla toime. ja nüüd selle seminari lõpus äh, räägime me sellest, et neid samu süsteeme kasutatakse siis julgeoleku eesmärkidel ja et, äh, et kellel on õigus kogutud andmetele ja kellel mitte. ja keegi küsisin, et kas need eesmärgid üldse on omavahel lepitatavad ja tegelikult tasakaal sõltubki sellest, et, et kuidas me suudame need koos teineteise kõrval toimima panna, need kaks eesmärki. Need vahendid, millega me lihtsustame piiri ületamist, annavad meile ka hoovad, millega me saame julgeolekut kaitsta. aga teisalt räägime me täna siin ka tasakaalust hoopis teisest vaatevinklist, räägime tasakaalust nende meetmete hulga vahel, mida on vaja ja, ja selle vahel, et kuidagi, et kuidagi tuleb tagada see, et neid meetmeid oleks nii vähe kui võimalik ja et me ei hakkaks äh, kärpima inimõiguseid ja see on muidugi hoopis teine perspektiiv jällegi. Äh, selle uue vaatevinkli annab meile Euroopa Kohus äh, ja Euroopa Kohus on rõhutanud sellele, et oluline on tõhusus ja proportsionaalsus proportsionaalsuse alla läheks, siis paremini see minimaalne lähenemine, et kui on võimalik ka vähemate andmetega hakkama saada, siis peakski seda eelistama. ja mida lühemal perioodil neid tallet-, perioodiks neid talletatakse, seda parem. ja on veel üks äh, tasakaal, äh, mis äh, on justkui nagu pusle Äh, meil on palju erinevaid tükke, mis peaksid omavahel kokku sobima, meil on erinevaid võimalusi, kuidas infole juurdepääsu saada, näiteks nagu viisainformatsioonisüsteem ja tõesti, võib-olla on äh, õigustatud küsimus, et kas me seda praegu korralikult kasutame, aga isegi kui see pusle kokku saaks, on oluline küsimus lõpuks ikkagi see, et, et kas need tükid ka kokku jäävad ja et kas see pilt, mis sellest välja tuleb, on ka arusaadav ja siit ma jõuangi oma äh, põhimärkuse juurde, mulle tundub, et ähm, viimased terrorirünnakud Euroopa territooriumil on näidanud seda, et see pilt ei ole praegu hästi koos. ega tegelikult probleemiks ei olegi olnud see, et meil ei ole nende üksikisikute kohta mingisugust äh, infot, need isikud on isegi teinekord tuvastatud, aga äh, asi on pigem olnud selles, et kas äh, ohutaset on äh, tunnetatud õigesti või oli see liiga madal. rohkem räägime me sellest, et kuidas meie erinevad organid neid andmeid vahetavad. nüüd me räägime siis uuest äh, paketist, kus äh, infole on juurdepääsu veelgi laiemal ringil. aga mida kiiremini me sellise suu-, süsteemi juurutame, seda kiiremini me peame hakkama mõtlema sellele, et kuidas üldse hakatakse krüpteerima neid in,, seda infot ja kuidas see pilt kokku saab. Malta tunnetab veel kahte tasakaalu, kõigepealt äh, ebaseaduslik äh, immigratsioon ja see, mis probleeme see tekitab meie riikidele ja teisalt tahame me äh, ligi meelitada rohkem turiste, sellist positiivset juurdevoolu, et kuidas nende kahe asja vahel tasakaalule, tasakaaluni jõuda ja see äh, tasakaal ongi äh, väga äh, sobiv lõpetav argument meie kohtumisele. härra Dupre, euro, Depre, härra rahvasaadik siis Euroopa Parlamendist, härra Depre parandabki oma nime hääldust. suur tänu Äh, nende tänahommikuste äh, sõnavõttude eest, need olid väga huvitavad ja mul on paar küsimust kõigepealt äh, proua Brouwerile. proua Brouwer, tead, teate, ma kuulasin teid koostöö osas ja tundsin teatavat ebamugavust ja minu küsimus on, et kas mitte eraelu puutumatuse ja andmekaitse äh, küsimustes ei toeta teie pigem siseriiklikke süsteeme ja nendevahelist koostööd kui seda, et viiaks, viidaks sisse Euroopa ülene süsteem. mulle tundub, et äh, te, te pigem äh, flirdite selle lahendusega kui Euroopa ülese lahendusega. nüüd teine küsimus äh, kui vajalik on äh, see süsteem üldse ja, ja kuidas see käib kokku proportsionaalsusega? jah, sel selleks, et äh, koguda ne, seda infot, äh, selleks, et välja selgitada suhteliselt väike arv äh, kahtlusaluseid inimesi, see on suhteliselt kallis süsteem selleks, aga öö, kui te võtate sihikule need inimesed, kelle osas te kontrolli olete läbi viinud, näiteks džihadistid, üldiselt öö, nendel on teatavad iseloomujooned, noh, see, millist värvi rõivaid nad kasutavad ja nii edasi. et kas see kas see ei tekitaks tegelikult probleeme, et hakatakse niimoodi sihikule võtma teatud tüüpi inimesi? et jah, loomulikult kogutakse siis selle süsteemiga kõikide inimeste kohta andmeid, millega teiega üldse ei hakka tegelema, aga siis, kui need hakkavad kokku sobima mingite teiste andmebaasidega ja hakkavad äh, andma kokkulangevusi, et siis te olete äh, huvitatud sellest asjast ja mulle tundub, et praegu äh, see välja pakutud süsteem äh, ei, on võrreldes äh, riikidevaheliste süsteemidega ja kontaktiga äh, halvem äh, variant ja härra Selen, mulle väga meeldis see, mida te rääkisite. see veenis meid selles, nii nagu Malta kolleeg ütles, et ähm, paljud instrumendid, sealhulgas ka see uus ettepanek, on julgeoleku küsimused äh, ja kaalutlused hakanud tõusma prioriteediks ja et see on umbes esimene eesmärk esialgu ju tegelikult äh, see es süsteem äh, mõeldud selleks, et rändevoogusid kontrollida, selleks, et välja selgitada need inimesed, kes on oma viibimise aja ületanud, et me jõuaks nendele jälile ja saadaksime nad siis jälle Schengeni alalt välja. aga nüüd mul tekib probleem, et kui sidus see äh, ikkagi on see süsteem äh, nende probleemidega, mis meil järgmistel aastatel kindlasti seinana ees seisavad näiteks seesama džihadistide küsimus, noored inimesed, kes on läinud võitlema kuhugi Iraaki, Süüriasse või mujale, nad on ju meie kodakondsed äh, liikmesriikide kodakondsed, sakslased, prantslased, belglased, hollandlased. mida nüüd, kuidas äh, aitab siin see riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem sellistel puhkudel, kolmandad, see on ju mõeldud kolmandate riikide kodanike jaoks ja kui need džihadistid tulevad, kuidas me siis, kui nad on läinud ja kuidas me teame, et nad tagasi tulevad? Äh, kui meil oleks Euroopa PNR, siis oleks võimalik kontrollida seda, kes läbi lennujaamade lähevad. aga tullakse ju ka rongiga ja ma ei tea, kuidas veel ja, ja kus on siiski see sidusus äh, kõige sellega, mida me praegu teeme. ma räägin konkreetsest probleemist me tegelikult äh, sellega tagame selle, et keegi ei tule enam lennukiga, tulevad millegi muuga. see süsteem, mida te praegu hakkate juurutama võrreldes sellega, mida väga paljud eksperdid äh, peavad järgnevate aastate kõige suuremaks probleemiks, äh, ei too mitte midagi. see ajab ausalt öeldes vihale, nii kallis süsteem. Äh, ja mida kasutatakse ilmselt järjest rohkem ja rohkem, kui see PNR käiku tuleb, on aga tegelikult täiesti mõttetu selle kõige suurema ohu ees Äh, mis, millega me peame praegu maadlema, nii et me peame tõesti mõtlema sellele, et kas see mehhanism, kas need instrumendid, mida me oleme juurutamas, ikka mingisugust äh, mõtet omavad, äh, sest et mulle praegu tundub, et, et see on lihtsalt väga kallis ja toob endaga väga äh, vähe kaasa. härra esimees ütleb jah, täiuslik süsteem oleks ju tore, aga nüüd järgmisena äh, proua Kozlovitša äh, Äh, kolleeg Sloveeniast, palun. suur tänu. Äh, juhataja, ma tahaksin äh, tervitada kõiki tänasel seminaril osalejaid. see kohtumine on meie meelest väga hea mõte olnud. väga hea meel on mul selle üle, et me saame jagada omavahel kogemusi liikmesriikide vahel, et välja kooruks see, et mida meil tegelikult on vaja. mul on väga hea meel, et Slovee-, või tähendab, ma tahan kõigepealt öelda, et Sloveenia tervitab neid äh, ettepanekuid, mis on tehtud e-piiride osas. kuid meil on ka mõningad reservatsioonid, nii nagu ka kõikidel teistel liikmesriikidel. üks nendest loomulikult on äh, see, et kui palju see asi läheb maksma. ja teisalt koostalitusvõime aga kõige suurem probleem meie jaoks on biomeetriliste andmete kasutamine. me nimelt teame väga hästi, et ähm, biomeetrilised andmed üksikisiku kohta võivad sattuda ka valedesse kätesse ja sellel võivad olla omakorda väga kaugele ulatuvad äh, tagajärjed. ja seega see süsteem, kui seda hakatakse kuritarvitama, võib äh, töötada vastu nendele eesmärkidele, mida me tahame saavutada. julgeolek on üks kõige suurematest äh, väärtustest meie jaoks. me oleme nüüd äh, aastakümneid elanud rahus, kuid täna see enam nii ei ole. ja Euroopa tundub olevat äärmiselt atraktiivne, kuivõrd siin on inimõiguste tase nii kõrgel aga muidugi ka sotsiaalse heaolu pärast oleme me atraktiivne. aga nii nagu härra Zelen ütles, ühest meetmest ei piisa, see ei saa lahendada kõiki probleeme, vaid meil on vaja kombinatsiooni. ma käisin Roomas konverentsil ja me rääkisime seal sisserändest aga ka sellest, kuidas me saaksime tagada põhiõiguste kaitse ja samas jääda liberaalseteks. ma arvan, et me peame mõtlema nii äh, regulaarsele kui ka ebaregulaarsele rändele. me peame kõigepealt välja selgitama, mida meil on üldse vaja. Euroopa vananeb ja meil oleks vaja värsket äh, verd kusagilt ja mina arvan, et me peaksimegi liikmesriikide tasandil tegema koostööd selles küsimuses ja harmoneerima oma rändepoliitikat. ja lisaks sellele muidugi rahvusvaheline kuritegevus ja terrorism. suur probleem, kuid äh, ei tohi äh, selle probleemi varju jääda ju ka äh, kultuuriline mitmekesisus. proua Brouwer, ähm, te rääkisite osalt äh, õigusest eraelule ja teisalt avalikkusele, avalikkuse huvile. mina ei tea, mida täpselt on otsustanud äh, Euroopa Kohus, aga kas äh, kohtu poolt äh, välja toodud kriteeriumid on teie jaoks mingisuguseks äh, suuniseks, kui te üritate julgeoleku ja eraelu puutumatuse vahelise konflikti kuidagi lahendada? suur tänu! järgmisena saab sõna Ignacio Cassi Šveitsist, palun. suur tänu, ähm, härra juhataja, daamid ja härrad kõigepealt äh, ma tahaksin tänada kodanike vabaduste komisjoni selle eest, et te Šveitsi delegatsiooni ka siia täna kutsusite. kuigi äh, meil äh, ei ole ühtegi Schengeni välispiiri, mida kontrollida. aga meie riik on väga huvitatud sellest e-piiride projektist sellegipoolest mul on kaks küsimust ja siis üks märkus. kõigepealt ähm, mind üsna jahmatas see, mida ütles professor Brouer äh, teiste Euroopa Liidu institutsioonidega koostöö kohta, eriti Europoli kohta ja Europoli äh, käsutuses olevate vahendite kohta. Te saatsite meile dokumendid, äh, aga seal ei olnud midagi konkreetset selle kohta öeldud. ma tahaksin lihtsalt teada, et milline äh, praegu üldse on koordineeritus institutsioonide vahel ja et äh, mida peaks parandama selles osas, et see e-piiride projekt hakkaks kuhugi liikuma, nii et selle kohta ma tahtsin rohkem infot. nüüd kõikides parlamentides, Euroopa Liidu liikmesriikides äh, oleme me põrkunud suurte IT-projektidega kaasnevate raskustega. Äh, need on väga kallid ja on suur oht, et nad tehnilises mõttes lihtsalt jooksevad kinni, need süsteemid. aga selle kohta te midagi eriti ei öelnud see teema iseenesest on kõik väga huvitav. aga ma tahtsin märkida veel ühte, seda kõikide parlamentide esindajatele. me peame mõtlema sellele, mis on poliitilisest vaatevinklist olulisem. välispiiride julgeolek tänases maailmas, kus ebakindlust on, on rohkem kui, kui viimastel aegadel on olnud eriti arvestades siis terrorirünnakuid ja kuritegevust. kas see on olulisem või on prioriteediks see, et äh, piiriületus äh, muutuks sujuvamaks, äkki oleks võimalik lepitada omavahel neid eesmärke? härra Dias, teeme ära, palun Bueno, gracias, señor presidente. aitäh, juhataja. ma tahaksin omalt poolt ka reageerida mõningatele nendele kommentaaridele, mida me täna hommikul siin kuulsime. tahan omalt poolt ka siis panustada seeläbi sellesse arutelusse. mõned asjad, mis siin kõlasid, põhinevad teoreetilisel teadmisel ja intuitsioonil, aga äh, on ka muu info, mis põhineb näiteks empiirilistel teadmistel, reaalsusel. ja Äh, mina pean seetõttu ka omalt poolt äh, paar asja siin välja ütlema. ma ei taha äh, siin korrigeerida seda, mis on teiste poolt olnud öeldud, kuid ma tahan seeläbi selgitada raportööri seisukohta. eile ma kõnelesin primaarõigusest, mis tegelikult puudutab meid kõiki, kui me räägime, räägime isikuandmetest kuid äh, täpsustuseks tahaks ma öelda, et põhiõiguste harta artikkel kaheksa äh, on midagi, äh, mida tuleb järgida mis tahes seadusandluses, artikkel kuusteist ja ma räägin primaarõigusest, Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel kuusteist, põhiõigused. ja veel kord, inimõigused on universaalsed, äh, äh, puutumatud, eraeluõigus äh, on väga oluline, sama oluline kui õigus turvalisusele. teiseks, ma olen nõus kolleegidega, kes on kõnelenud usaldusest. me ütleme, et jah, me peame usaldama politseid, erinevaid ameteid kuid äh, usaldust tuleb ka tunda, tunnetada. ma tean, millest ma räägin. minu arust ei äh, ole õige öelda, et Europol ei toimi. Äh, jah, mina olen olnud Europoli juhatuses, proua. mina olen raportöör Europoli määruse osas, proua, ja ma võin teile öelda, et tegelikult see toimib küll. jah, selle toimimist on võimalik parandada, loomulikult. kuid äh, tal on vaja lisainstrumente, mis puudutab PNR äh, andmeid, siis äh, see on üks instrument. ja siin on öeldud, et PNR andmed võivad sekkuda eraelu puutumatusesse, kui vaadata seadusloomelist ettepanekut, kus näiteks äh, soo, poliitika, religiooni ja muuga seotud äh, info on keelatud. proua Kikhop ähm, tuleb välja homme parandatud ettepanekuga äh, õigusparandustele äh, andmete viimine kohtusüsteemi, on erinevaid argumente me peame erinevaid argumente ära kasutama äh, ja need argumendid peavad tulema teadmistest või tulenema teadmistest. kui teie kõnelete, siis äh, kuulan mina seda kõike väga hoolikalt. ma tean, et me alati ei ole ühel meelel, kuid ma austan ju väga seda, mida te ütlete. eelnevas paneelis äh, oli Hollandi esindaja ja tema rääkis täpselt sellest, milles ongi asja iva. Malta kolleeg samamoodi, koostööõigusvõime on selleks juurdepääs õiguskaitseasutustele, EAS-ile, aga EAS ei ole ainus instrument, on ka teisi instrumente millele ma siin viitama ei hakka, aga kui nad eh, panna koos toimima, siis mida me saavutame, me saavutame paremat kontrolli äh, Äh, kontrollid muutuvad kiiremaks välispiiridel ja lisaks sellele saavutame me ka selle, et äh, isikuandmeid ja eraelu kaitstakse paremini. ma arvan, et sellega ma omalt poolt piirdungi, sest ma ei taha liiga palju aega kulutada, aga omalt poolt tahtsin need kommentaarid teile esitada suur aitäh, ma ei taha siia tuua sisse veelgi keerulisemaid asjaolusid ja teemasid, nagu näiteks ennetusstrateegiad, aga igal juhul annan ma nüüd sõna viimasele kõnelejale, kes mul siin nimekirjas on. ma ei tea, kas on veel sõnasoovijaid. igal juhul viimaseks saab sõna Anna Koomes Euroopa Parlamendist, palun. suur aitäh ma olen äh, siin äh, parlamendis äh, teinud tööd terrorismivastase võitluse strateegiate kallal vastavas allkomisjonis ja mul ei ole kahtluski, et info jagamine ja koostöötusvõime on väga olulised õiguskaitseorganitele ja loomulikult on küsimus selles, kuidas seda poolt tasakaalustada inimõiguste põhiõigustega ja e, need põhiõigused ei kehti mitte ainult muide Euroopa kodanikele, vaid kõigile äh, vastavalt Euroopa Liidu lepingutele ja e, millist tasakaalu meil vaja on, millist proportsionaalsust meil vaja on, andmekaitse äh, ja kõik peavad kehtima kõigi jaoks mina usun, et äh, kui me Europoli tugevdame, äh, siis äh, me tegutseme õigesti. mina olen veendunud, et Europol mängib väga olulist rolli ja saab seda teha ka tulevikus. aga kui ta seda ei tee, siis see põhjus on sama Eh, mis eh, tuleneb ka liikmesriikidest. nimelt eh, koostöötusvõime puudub ja see on seotud ka usalduse puudusega. ja näiteks minu koduriigis Portugalis ja meie juhataja on ka sealt riigist pärit. usalduse puudus tulenebki sellest, et luureametitel ei ole äh, pädevust terroriste pealt kuulata ähm, kohtuliku kontrolli all, kuid äh, sellele vaatamata seda tehakse ja see tähendab seda, et lõppude lõpuks ei ole usaldust, kodanikud ei usalda ähm, äh, ja usaldus puudub ka korrakaitseorganite endi vahel. ja Eh, see peegeldub ka riikidevahelises suhtluses ja see on tõesti väga oluline lähenemine, meil on vaja ühtset lähenemist sellele küsimusele ja minu eh, küsimus ongi suunatud Saksa kolleegile. Eh, ja minu küsimus, kuidas me saame rääkida arukatest piiridest ja eile ma küsisin ka seda komisjoni käest komisjon ei ole tahtnud väga vastata, äh, kuid äh, eilne komisjoni esindaja ütles, et jah, see on probleem. nimelt, kuidas me saame rääkida arukatest piiridest, kui äh, me ei räägi sellest, mis puudutab piiride avamist rikastele ja kui me ei räägi kuldsetest viisadest, ähm, organiseeritud kuritegevus, Mhm. mina toetan seda, mida Malta kolleeg ütles, ta mainis äh, seda, kui vastuoluline see olukord on, kuidas kontrollida organiseeritud kuritegevust, äh, ebaseaduslikku sisserännet, aga samal ajal, kuidas äh, oleks võimalik edendada turismi ja nii edasi. nüüd elamisload need, mida väljendatakse, väljastatakse riikide poolt mis tahes kriteeriumite alusel. Ähm, kas see küsimus on ka Saksamaal asjakohane? ja loomulikult ka teine küsimus, millest ma eile juba ka rääkisin. komisjon ka tõstis selle esile. asjaolu, et keegi ei räägi Äh, arukate kontrollide läbiviimisest äh, reisijate puhul, kes tulevad siia eralennukitega või ähm, eralaevadega. Mm, ja suur aitäh, meil on kümme kuni kaksteist minutit, äh, enne kui me peame selle osa lõpetama ja seetõttu on minu ettepanek järgmine äh,. jagame selle aja nüüd äh, pooleks, anname mõlemale peakõnelejale võrdselt aega viis-kuus minutit äh, selleks, äh, et nad saaksid vastata nendele tohututele küsimuste hulkadele, mis on küll väga suurepärased olnud, mis siin on esitatud, ja ma küsingi, et kas te tahate vastamise järjekorda muuta või mitte, kuidas ja professor Brauer, teil on kõigepealt siis sõna, palun. aitäh! aitäh kõikide küsimuste ja kommentaaride eest, need on olnud väga suureks abiks kõigepealt tahan alustada äh, proua Remo küsimusega. mulle tundub, et siin oli vastuolu ähm, ühe peamise eesmärgi ähm, ähm, puhul, millega äh, komisjon on välja tulnud, äh, ehk siis sissepääsu lihtsustamine ja julgeoleku tagamise vahel tegelikult äh, vastuolu siin ei ole, me vaatame äh, seda meedet, mis meie ees laual nüüd on äh, ja kui me seda ellu hakkame rakendama, siis võib tekkida teatud väikesi vastuolusid erinevate instrumentide ja kriteeriumide tõttu. ühest küljest on vaja häid õiguskaitseinstrumente ja teisest küljest häid, häid nii-öelda mm, lihtsustusmeetmeid reisijatele näiteks äh, võib-olla me peaksime praegu juba valima, et mida meil kõige rohkem vaja on. Äh, andmekaitse, andmesüsteeme kas turvalisuse jaoks või rändevoogude jaoks. siin tuleb äh, otsustada, näiteks siin esitati küsimus ajaperioodide kohta mina ütlesin, et äh, struktuuris äh, tuleb arvesse võtta äh, ka seda, et õiguskaitseorganid tahavad näha pikemaid perioode. aga kui me räägime nii-öelda halduslikust küljest, siis haldusasutused ja reisijad ise tahaksid näha lühemaid andmete säilitamise perioode, andes regulaarselt uut informatsiooni äh, Äh, mida on vaja, tagades, et see info, mida on reisimiseks vaja, on ka korrektne. ma räägin aadressidest, passinumbritest, nimest, äh, abielu, äh, perekonnaseisu staatusest, laste arvust ja nii edasi. loomulikult ma hindan kõrgelt siseluureagentuuride tööd ja nendel on vaja pikemaid andmesäilitusperioode selleks, et näha, mis pikemas perspektiivis toimub, kuid kui me räägime haldusandmetest, eh, siis, siis on vaja lühemaid perioode ja siin eh, näib ka vastuoluline see ja proua Gomes eh, viitas ka sellele küsimusele, eile räägiti ka sellest, kui me räägime registreeritud reisijate programmist. jah, see ka lihtsustab teatud mõttes olukorda, aga kõigepealt tuleb inimesed siia programmi suunata ja siis saab neid vähem kontrollida ja see tähendab seda, et me peame olema kindlad, et arukate piiride projekt kui me ütleme, et jah, selle peamiseks eesmärgiks on rändekontrolli lihtsustamine, kuid eh, see ei vähendaks samal ajal julgeolekut Euroopas, sellepärast et meil on nii palju erinevaid kriteeriume eh, ja palju erinevaid liikmesriike, kes neid kasutavad ja lõppude lõpuks siis keegi ei tea, kes kuhu territooriumile siseneb järgmine küsimus eh, või noh, tegelikult see oli pigem märkus, mis puudutas Leedu saadiku poolt öeldut Äh, õiguskaitseorganitele juurdepääsu andmine ja et see peaks toimuma võimalikult kiiresti ja et iga amet, kes seda juurdepääsu vajab, peaks selle juurdepääsu saama. mina usun, et kui meil on nii suur andmebaas rändme, rände eesmärkides, äh, siis äh, on vaja rohkemat, kui äh, panna paika lihtsalt need ametid või äh, organid, kellel on vaja äh, juurdepääsu. ei, me peaksime juhtumipõhiselt asjale lähenema. ja tegelikult tuleb ka öelda, et julgeolekumeetmed peavad olema tagatud, miks on vaja juurdepääsu nüüd just sellele andmebaasile ehk siis äh, ei saa öelda, et nüüd viie aasta jooksul see liikmesriik annab äh, nendele ähm, asutustele juurdepääsu äh,. ei, tuleb läbi ühe eelnevad kontrollid äh,, ka kohtulikud kontrollid äh, ja lähenemine peaks olema juhtumipõhine äh,. parlamendisaadikute preeküsimus äh,. ma ei tea, kas ta sai must õigesti aru äh,, kui ma rääkisin äh, riiklikest süsteemidest äh, mina lihtsalt äh, kasutasin siin seda aspekti näitena, äh, mis puudutas riiklike ametivõime ja info jagamist. kas see on olnud probleemiks? ma arvan, et see ei ole probleemiks mitte ainult liikmesriikide vahel, siin on küsimus, kas me tahame infot jagada või mitte. Äh, julgeoleku küsimus on väga oluline jah, liikmesriigid ja ka kolmandad riigid jagavad informatsiooni ja kui eh, see on abiks terrorirünnakute ärahoidmisel, aga me teame ka, et inimesed ei taha infot eh, jagada, näiteks Schengeni infosüsteem, mis võiks olla väga tõhus vahend või Europol, eh, mis, nagu mulle öeldakse, on võib-olla ka tõhus tuul, tööriist. ja me peame mõtlema, et kas on hea mõte tulla uue andmebaasiga välja, mis puudutab proportsionaalsuse küsimust äh,, Eh, siis eh, Sloveenia esindaja küsimus eh, konflikti kohta eraeluliste andmete ja avaliku korra vaheline konflikt Need kriteeriumid, mis sageli andmekaitse valdkonnas tulevad, tegelikult pooldavadki avaliku korra tagamist, sellepärast et seal on nii-öelda kaitseklauslid, turvaklauslid paika pandud, andmete säilitamise perioodid äh, ja muud kriteeriumid. Äh, see aitab parema ja usaldusväärsema informatsiooni saamisele kaasa ja seetõttu ei ole need kaks valdkonda sageli või alati omavahel vastuolus Äh, oluline on andmebaase tõhusalt kasutada, teada, milleks äh, neid kasutatakse. ja tundub, et ma nüüd olen andnud vastuse enamikele küsimustest, aitäh. suur aitäh ja nüüd härra Selen on sõna teil. aitäh, ma olen nüüd suure väljakutse ees äh, minu peamiseks äh, ülesandeks on terrorismivastane võitlus ja see on lihtne ülesanne, kui <laughs> vaadata nüüd praegust ülesannet viie küsi-, viie minuti jooksul teie, teie küsimustele vastus anda äh, kõigepealt proportsionaalsuse küsimus, alustaksin sellest. Äh, jah, ma Äh, tahaksin, et te silmas äh, peaksite seda, et me räägime tegelikult äh, vähesest inimesest, keda me püüame üles otsida, aga need vähesed inimesed võivad Euroopas väga palju kurja korda saata ühe terrorirünnaku raames äh, ja minu arvates, kui me räägime proportsionaalsusest, siis see aspekt on ka midagi, millest me peame äh, kinni pidama ja mida me peame meeles pidama äh, erinevad instrumendid, Schengeni infosüsteem, viisa infosüsteem, äh, miks neist ainult ei piisa, kui neid kasutada. tegemist on ähm, sobit-, hõlmavate mm, instrumentidega, mis on kohaldatud, aga need ei ole kõikehõlmavad instrumendid. Saksamaal on meil väga palju kogemusi äh, Äh, olnud, äh, me oleme püüdnud leida kõikehõlmavat lahendust ja ma pean äh, päris ausalt ütlema, et me ei ole suutnud selles ülesandes edukad olla, sellepärast et me oleme püüdnud tervikpilti luua. loomulikult erinevaid üksikuid elemente tuleb mõistlikult omavahel siduda, aga julgeolekuasutusena oleme me täiesti rahul sellega, Äh, et me oleme kasutajad, teise liini kasutajad. arukate piiride äh, paketi äh, e, peamiseks eesmärgiks ei ole julgeoleku eesmärk, me oleme rahul sellega, kui me lihtsalt selles paketis osaleda saame. ka Schengeni infosüsteemi ja viisainformatsioonisüsteemi puhul on seesama, eriti just viisainfosüsteemi puhul ei ole esmatähtsad just julgeolekuasutused, kuid ka julgeolekuasutused osalevad selles projektis mina usun, et andmekaitse on ka teema, millest siin on räägitud ja äh, see teema on oluline kõikidele ametitele, kes siin on kaasatud, äh, politsei, julgeolekuasutused, äh, migratsiooniga tegelevad asutused, migratsiooniametid andmekaitse teema on väga oluline, andmekaitse nõudeid tuleb täita äh, ja seda sõltumata sellest, äh, kas tegemist on tsiviilametiga, politseiametiga, militaartaustaga ametiga. Äh, Prantsuse mm, poolelt tuli ka küsimus äh, selle kohta, kas me ei peaks sisse-viis süsteemi kõigepealt hindama, jah, loomulikult tuleb seda teha, terrorismivastases võitluses ja rahvusvahelise kuritegevuse vastases võitluses on viis siis süsteem võtmetähtsusega, kui me räägime piiriülesest äh, terrorismist ja sellevastasest võitlusest. aga on kaks tõelisust. Äh, ja Europoli puhul kehtib sama äh, Europol on väga oluline julgeoleku arhitektuuri jaoks Euroopas, Europol on väga oluline instrument ja seda tuleb tugevdada ja laiendada äh, aga me ei tohiks Europolile ka liiga palju ülesandeid anda, äh, anda sellised ülesanded, mida ta ei suuda täita. Äh, kontroll välispiiridel on midagi, mida äh, Europoliga asendada ei saa, see peab olema selge, aga Europol on siiski väga oluline ja hea instrument ja seda tuleks tugevdada esitati ka küsimus, mis puudutas džihadiste, kes tulevad Euroopast äh, Eh, keda koolitatakse Süürias ja kes siis tagasi Euroopasse pöörduvad. jah, tõesti, olukord ongi selline, me räägime siin Euroopa Liidu kodanikest, aga see on ainult osa eh, tegelikkusest. umbes kolmandik kodanikest on kolmandate riikide kodanikud, eh, ma saan rääkida ainult Saksa kogemusest, ja nad ei ole Euroopa Liidu kodanikud, neil siis ei ole Saksa passi ja loomulikult tuleb ka seda arvesse võtta ja me ei tohiks keskenduda ainult äh, viimaste kuude traagilistele sündmustele, põhimõtteliselt on äh, vaja äh, vaadelda kolme erinevat stsenaariumi, kui me vaatame järgnevat viite-kuut aastat, kõigepealt kodust pärit terrorism, Äh, siinkohal äh, saavad aidata riiklikud äh, meetmed, lisaks sellele on isikud, kes liiguvad kriisiregioonidesse sealt pärast tagasi ja kes selle protsessi käigus radikaliseeruvad, see on siis teine variant siin saaks arukate piiridega ehk osaliselt aidata ja lisaks sellele on veel ähm, sellised äh, ülesanded, mida annavad rah-, äh, välis, väljaspool olevad ähm, terroriorganisatsioonid ja kes äh, otsivad äh, nende läbiviijad, kes võivad olla Euroopa kodanikud kui ka kolmandate riikide kodanikud ja äh, siin on väga suur probleem ja siin saaks see element, mida me siin arutame, väga palju aidata. ma toon siinkohal kaks näidet välja islami džihadistide liit on püüdnud viimasel ajal Saksamaal terrorirünnakuid läbi viia ja seda operatsiooni juhiti väljastpoolt ja otsiti ehm, siseriiklikult inimesi, kes siis oleks pidanud selle läbi viima ja siis eh, Strasbourgi jõuluturuga seotud eh, juhtum eh, ja siin oli ka kolmandate riikide kodanikud asjaga seotud, kes siis liikusid äh, ehk siis me ei tohiks keskenduda ainult üksikute juhtumite peale ja neile lahendusi ainult otsida, me peaksime eh, vaatama laiemat pilti selleks, et nutikalt erinevad elemendid kokku tuua eh, selleks, et oleks võimalik saavutada kõige kõrgem eh, turvalisuse tase, mis on võimalik. Äh, ma loodan, et ma äh, suutsin kokkuvõtlikult küsimustele vastata. Mm, kui teil on veel küsimusi, siis ma olen pärast arutelu lõppu ka loomulikult teie käsutuses, aitäh. aitäh. loomulikult ma tahaksin tänada kõiki äh, kõnelejaid, kes sõna võtsid nii Euroopa Parlamendist kui riik, riiklikest parlamentidest ja liigume nüüd kohe edasi järgneva osa juurde meie arutelust. see on kokkuvõtlik osa ja annan nüüd sõna proua Gaalile. palun. Thank you very much um.... suur tänu, härra Margaies ja meie kahepäevase kohtumise lõpetuseks tahaksin anda sõna meie raportööridele, kõigepealt proua Fajon, ei siiski, siiski härra Demera. Äh, härra Demera peab nimelt lahkuma. suur tänu, Kinga. kõigepealt ma tahaksin tänada kõiki kolleege ja äh, kõiki rahvusparlamentide esindajaid. Te olete olnud meile suureks abiks ja me kindlasti kavatseme teile toetuda ka tulevikus selle seadusandliku ettepaneku kallal töötades. see teema tõesti, nagu on öeldud, on väga keeruline. kahjuks äh, ma pean üsna kohe lahkuma lennujaama, mul on nimelt ees üks äh, tööreis aga ma olen veendunud selles, et äh, Tanja Fajon äh, lõpetab ilusti selle tänase kohtumise ja võtab kokku selle, mis on siin kuulda olnud. aga äh, enne kui ma lähen, ütleksin ma nii palju, et kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal on tulemas uus seadusandlik ettepanek ja meil on vaja taolisi arutelusid, nagu me oleme maha pidanud nüüd Äh, korraldama veel selleks, et mõjutada seda, kuidas see eelnõu hakkab välja nägema ja milline on praegune olukord. jah, meil on raskusi äh, piiri ületamist hoida kontrolli all ja uuringud on näidanud seda, et tänastest süsteemidest ei piisa selleks, et kasvava hulga inimestega toime tulla meil on äh, väga palju äh, siseriiklikke riigist sisenemise ja sealt väljumise programme mis ei ole omavahel ühendatud ja see tähendab seda et asi ei toimi tõhusalt ja on ka kallis ja see tähendab seda et äh, me olemegi mõelnud et meil oleks vaja piiride haldamiseks ühenduse meedet ja järgmine järeldus kõik kõnelejad on nõus olnud sellega et me peame paremini defineerima EAS-i eesmärgid, nii esmased kui ka teisesed eesmärgid. peaaegu et ühehäälselt äh, on liikmesriigid nõus äh, sellega, et peamine eesmärk peaks olema reisijatel äh, liikluse soodustamine ja hõlbustamine ja teiseks eesmärgiks peaks siis olema läbi selle, et me anname juurdepääsu andmebaasidele ka korrakaitseorganitele terrorivastane võitlus see on ka komisjoni, parlamendi peamine eesmärk, aga mõned ähm, kolleegid täiesti põhjendatult ütlesid, et äh, seda tuleks äh, paremini siiski põhjendada, miks äh, korrakaitseorganitel peaks olema juurdepääs nendele andmebaasidele, ehk teisisõnu, miks me peaksime üldse seadma endale teises eesmärgi. ja sellel teemal tundus mulle, et enamus äh, siseriiklikke parlamente toetaksid äh, juurdepääsu andmist. Euroopa Parlament äh, nõuab aga seda, et seda põhjendatakse senisest paremini. me ei tohiks unustada ka viisa infosüsteemiga saadud kogemusi. selge see on, et status quo äh, ei ole valikuvariant, äh, arvestades seda, millised probleemid äh, meil on piiri ületamisega täna. ja selle jaoks ongi meil vaja arukaid lahendusi. andmekaitse on aga siin äh, kõige olulisem, see on üks meie peamistest muredest. me peame loomulikult kinni pidama Euroopa Kohtu lahenditest ja tavaõigusest, see on selge kõik kõnelejad on toetanud robustset andmekaitsesüsteemi, seda toetan ka mina, meil on vaja Eh, korraliku tasasa-, tasakaalu selleks, et esmased ja teisesed eh, eh, eesmärgid oleksid tasakaalud ja andmete säilitamise aja kohta, selles osas on ka ehm, selge ükshäälsus näha, nimelt et komisjoni ettepanekus pakutud ajaperiood lihtsalt ei ole äh, Äh, sobiv. EULISA on öelnud, et nemad ei kogu ega käitle ega ei salvesta andmeid, et seda teevad liikmesriigid vastavuses äh, siseriikliku andmekaitse seadusandlusega. on väga-väga oluline tagada proportsionaalsus andmekaitses, eriti biomeetria puhul eelarve ja süsteemi ülesehitus, koos toimevõime, sellele viidati mitu korda, me peame tänaseid süsteeme ka paremini ära kasutama ja oma eelarvet hoidma öö, kirbul ja Carlos, vaatan nüüd sinu otsa, sina oled meie ekspert selles küsimuses, me ei saa samasuguseid vigu teha, nagu Sissiga tegime rahalises mõttes. ja nüüd lõpetuseks me ootame siis äh, pilootprojekti tehnilise faasi äh, lahendusi ja lõpptulemusi ja kutsun üles siis, äh, et te mõtleksite selle peale, järgi selle peale, mis peaksid olema kogu selle kava eesmärgid. suur tänu, härra Dias de Meera. ja annan kohe sõna proua Fajonile. suur tänu, suur tänu, Kinga, ja suur tänu kõikidele ka Augustiinile, kes lahkub mulle meeldib temaga koostööd teha. suur tänu kõikidele osalejatele nende väga äh, oluliste märkuste eest. suur tänu Liibe sekretariaadile, et te olete selle kaheaastase seminari meie jaoks ette valmistanud. Äh, see seminar on Euroopa Parlamendi jaoks äh, väga oluline. väga palju äh, võeti sõna ja selle ürituse käigus ja kõik panustasid sellele, sõnavõtud olid huvitavad ja heitsid valgust sellele problemaatikale ning äh, viitasid ka konkreetsetele probleemidele, millega maadlevad inimesed koha peal. rahvusparlamendid rääkisid äh, nende jaoks olulistest punktidest, meie ülesanne nüüd Euroopa Parlamendis on äh, seirata seda, mida tehakse edasi, eriti äh, oleme siis äh, huvitatud sellest, mida tehakse testfaasis, Euroopa Parlament kavatseb väga ettevaatlikult selles osas tehtud edasiminekut jälgida ja loodetavasti EU-lisa pilootprojekt annab meile olulist infot selle uue potentsiaalse süsteemi kohta ja see on siis meid suunavaks äh, infoks, kui me peame komisjoni uue ettepaneku osas järgmisel aastal langetama otsuse. ma hindan väga kõrgelt neid kolleege, kes on ettevaatlikumad sellistes küsimustes nagu proportsionaalsus ja vajalikkus. meie Malta kolleeg näiteks ja teised viitasid äh, sellele, et äh, tuleb leida õige tasakaal, ma olen sellega väga nõus jätkuvalt on väga suured küsimused sellised nagu proportsionaalsus ja kulud, kui palju me oleme nõus välja käima selle süsteemi eest, süsteemi eest ja kui palju me oleme valmis ohverdama suuremale julgeolekule, kui kaugele oleme valmis minema reisijate andmete kogumisel, kuidas me kavatseme, kui palju kavatseme järgi anda isiku andmete kaitse osas ja nii edasi. esimene, esimene eesmärk oli ju lihtsustada piiriületust ja teha Euroopa atraktiivsemaks ja need, kellel on täna vaja viisat Schengeni alas sisenemiseks, nende puhul me juba korjame sõrmejälgi ja need on viis süsteemis ka salvestatud. ainsad kodanikud, kes täna biomeetria kohustuse alla ei lähe, on need, kellel on viisavabastus ja minu küsimus on selles, et miks me ei võiks kasutada tänast süsteemi, VIS-i ja SIS-i, nii nagu ma eile ka ütlesin miks me ei võiks neid paremini ära kasutada ja tegelikult on põhiküsimus selles, kas meil üldse seda uut süsteemi on vaja. see läheb väga-väga palju maksma ja proportsionaalsuse küsimus tuleb enne selle süsteemi poolt hääletamist läbi mõelda. meil kõigil on äh, siin vastutus kanda Rahvusparlamendis, võib-olla isegi suurem vastutus seal sest et tegelikult praegu me tegutseme halva seadusandluse alusel, miks see on halb, sest me oleme juba korra Euroopa Liidu Parlamendis öelnud ei komisjoni ettepanekule ja isegi komisjon sai aru, et meil on vaja teistsugust ettepanekut ja ma ei taha, et uues ettepanekus läheme me veelgi kaugemale kui esialgu ja hakkame oma vabadusi piirama ja kolmandate riikide kodanike vabadusi piirama. ja lõpetuseks ütleksin siis, et meie ees seisev tee ei saa olema sile aga ootan koostööd rahvusparlamentide esindajatega ja loomulikult kõikide ekspertidega selleks, et infot vahetada ja kogemusi vahetada nii palju, kui see on võimalik. suur tänu! suur tänu, Tanja! sellega on meie parlamentide vaheline komisjoni kohtumine lõppenud ja tahaksin korrata seda. Äh, ütles proua Fajon, et äh, suur tänu kõikidele kõnelejatele, meie moderaatoritele, suur tänu kõikidele teile, kolleegid, kes te aktiivselt osalesite selles arutelus. minu meelest see asi oli huvitav väga,, väga-väga kasulik. ja nagu te ilmselt äh, isegi nägite, on asi heades kätes, meie raportöörid on väga pädevad ja loodetavasti see asi sujub nüüd edasi ilusti ja et kõik oma vastutust kannavad. suur tänu, head äh, kojusõitu ja tuletaksin libe komisjoni kolleegidele meelde, et kell viisteist null null täna jätkub komisjoni koosolek. me oleme siinsamas saalis, äh, suur tänu ja näeme jälle!